aga mul on päevakorrale terve rida täpsustusi. kõigepealt kaks lisandust meie päevakorda. kaks lisandust, millest teile ka teatati. härra Keier on kiireloomuliselt esitanud meile äh, raporti projekti, mis käsitleb äh, Äh, ettenägematute kulude varu kasutamist, mis on läbirääkimiste paketi osa, äh, see on seotud kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lepitusmenetluse läbirääkimistega ja tegemist on siis erakorralise ülekandega äh, kolmkümmend kolm, mille eesmärgiks on liitumiseelse abi käsitlemine Türgile ja humanitaarabiga seoses see ja see ülekandetaotlus on seotud Süüria kriisiga see tuli meie ette seoses lepitusmenetlusega ja võib-olla aitab rahutada mõningaid muresid, leevendada mõningaid muresid, aga kui teil midagi selle vastu ei ole, siis päevakord on niiviisi vastu võetud, päevakorrapunkt kaheksateist, finantsmääruse dialoog, sel-, sellest räägime pärast päevakorrapunkti viis ja päevakorrapunkt kaheksateist, Euroopa Kaitsefond, sellest räägime kell Äh, seitseteist, enne seda, kui asume hääletama, hääletama asume kell seitseteist kolmkümmend. ja kui teil roh-, selle kohta kommentaare ei ole, siis lähe-, loeme meie päevakorra selliste muudatustega vastu võetuks. kaks teadaannet teile. koordinaatorid üheksandal oktoobril langetasid oma otsuse, see on teile edasi saadetud, see on ka meie koosoleku materjalide hulgas kui teil kommentaare selle kohta ei ole, siis äh, me loeme selle otsuse, need otsused äh, vastu võetuks. täpsustan, et tänase pärastlõuna koosolek algab kell neliteist kolmkümmend. meie meie koosolekuajad on uuenduslikud, nüüd me võime siis alustada oma koosolekutega neliteist kolmkümmend, ei pea alustama kell kolm nagu varem ja töötame kuni kaheksateist kolmekümneni täpselt. suur tänu Jens Kaierile, kes äh, juhib meie koosolekut pärastlõunal, sellepärast et mul on teisi kohustusi seoses äh, oskuste nädalaga, Skills Weekiga äh, ning pean rääkima meie liikuvuse pilootprojektist sellel üritusel. kolmekümnenda ja kolmekümne esimese augusti äh, ning kahekümne kuuenda, kahekümne seitsmenda septembri protokollid on teile laiali saadetud, kellelgi märkusi ei ole, kui märkusi ei ole, äh, keegi ei soovi muuta neid protokolle, siis äh, loeme käesolevaga need protokollid kinnitatuks. ja siis äh, läbitusmenetluse tulemuse eelarve teemal äh, nõukogu ning parlamendi delegatsioon. tuletan teile meelde, et äh, saavutati kokkulepe reede ja laupäeva vahelisel ööl lepituskomitees. saavutati siis kokkulepe kella nelja paiku mhm. hommikul ja viimasel kohtumisel kaks nädalat tagasi olid äh, väljavaated üsna sünged, komisjon leidis, et äh, tema eelarveprojekt on ainukene võimalik äh, kuldne kesktee parlamendi ning nõukogu seisukohtade vahel ning eelmise aasta ülevaatamine oli omamoodi piibel, millest tuli alati kinni pidada ning mida ei saa mitte mingil juhul muuta. ja ja kõik postis olevat kivisse raiutud selles mitmeaastases finantsraamistikus, nõukogu jällegi äh, lähenes piiravalt äh, ja oli huvitatud ainult ühest, sellest, et varud jääksid samaks äh, nõndanimetatud erakorralisteks kuludeks ja need erakorralised kulud on seotud tegelikult ka Süüria pagulaste vahendiga Türgis. ja algselt oli meil e-, selline ettekujutus, et Euroopa Liidu äh, eelarve peaks äh, aitama kaasa Äh, sellele protsessile oleme seda juba teinud kolme miljardi võrra, aga kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal tuleks anda uus panus ning Euroopa Liidu äh, eelarvevahendeid on vähendatud ühele miljardile. liikmesriigid, kes peaksid äh, tooma omalt poolt kaks miljardit juurde, ei soovinud seda teha ning oli üsna tõenäoline, et äh, nad ei taha osaleda ning Euroopa Liit äh, peab siis äh, omalt poolt maksma kõik kolm miljardit. ja nõukogu lähenemiseks oli, et meil peaks olema varu umbes kolm miljardit ning tulemuseks oli eelarve, mis põhimõtteliselt ei olnud selline eelarve nagu kord ja kohus, sellepärast et äh, juba ette oli, oli ju prognoositavad kulud seal erakorraliste kulude all. lõpuks õnnetus meil äh, takistused ületada, volinik Oettinger võttis teadmise arvesse, võttis arvesse, et nii ei parlament ega ka nõukogu ei pea top-up avaldusest kinni ning äh, eelarvepädev organisatsioon saaks, saab ise otsustada. ja siis, kuivõrd rubriigis üks A, rubriikil üks A on meie prioriteet, kaks tuhat, horisont kaks tuhat kakskümmend Erasmus Kosme, neid ei saa panna kõike ühte patta, saavutasime sada viiskümmend miljonit äh, juurde rubriik üks A, millest äh, sada äh, viiskümmend miljonit on mõeldud, sada viis miljonit on mõeldud kohustusteks ja rubriik üks B veel täiendavad vahendid noorte tööhõive suurendamiseks viiskümmend protsenti rohkem assigneeringuid, kui komisjon ette pani Äh, tegemist on siis nõndanimetatud front-loading uga. ja rubriik neli, äh, liitumiseelse äh, abiga seotud assigneeringud, kaheksakümmend viis miljonit eurot teiste programmide suurendamiseks parlament tegi muudatusettepanekuid ka teistes rubriikides ametite osas, pilootprojektide ning ettevalmistavate tegevuste osas. juurde tuli kakssada, kahesada miljonit eurot. suurem osa muudatusettepanekutest, mille saavutasime, on nii-öelda parlamendi templiga ja kirjalik parandusettepanek komisjoni poolt on eraldi asi. nii et lõppkokkuvõte on tegelikult tulemus, äh, on, tulemus on positiivne, äh, parlamendi äh, soov on kuulda võetud, hoolimata sellest, et nõukogu ja komisjon olid väga vastu meie lähenemisviisile ja tuli Brexit, Türgi Äh, varusid tuli kasutuselt ja hoolimata sellest, et äh, et eelarve oli alatäidetud. nii et äh, tegemist on lootust andma tulemusega, ehkki mitte täpselt selline, nagu me soovisime ja eesmärk ei ole ju tegelikult kulusid suurendada, sellepärast et äh, see ei oleks avaliku arvamuse jaoks soodussamm. meie ettepanekud peaksid aitama kaasa tuua äh, avalike huvide äh, paremat kaitset, äh, avalikku hüve ja valmistama ette Euroopa tulevikku ning tagama Euroopa kaitset lepitusmenetluses mängisid olulist rolli mitmed liikmed, kasutades ära ka oma kontakte liikmesriikides, nõukogus. suur tänu kõigile selle töö eest. alati on murettekitav, kui meie ees on ministrid, saadikud ja alaliste esinduste esindajad, kes sageli on tegelikult Finantsministeeriumite esindajal, delegeeritud esindajad. Need on tõesti kõrgetasemelised ametnikud ja tavaliselt neil ei ole mitte mingisugust manööverdamisruumi ja äh, see on väga halb äh, läbirääkimiste õhkkond parlamendi liikmete seisukohast ja seda meie ju oleme. suur tänu ka volinik Oettingerile ja tema meeskonnale, ehkki äh, voliniku ettepanekud minu arvates ei olnud päris asjakohased pidades silmas mõningate netomaksjate äh, liikmesriikide seisukohti. ütlen ausalt välja, et seda enda poolt ja tahaksin tänada minister Kivineni äh, ja eesistujat, kes on teinud ära suurepärase töö äh, ja Äh, taganud äh, sellise õhustiku, mis võimaldas kokkuleppele jõuda, hoolimata sellest, et algseisukohad olid äh, diametraalselt erinevad. suur tänu ka kolleeg Muressonile, Sigfrid Muressonile, kes tegi oma tööd laitmatult algusest lõpuni ning avald-, see töö avaldas mulle muljet. suur tänu kogu südamest selle töö eest. tahaksin tänada ka teiste osade raportööri Richard Ashworthi, tema töö ei olnud kerge. oli mitmeid äh, piiranguid seoses hoonetega, suur tänu, Richard, selle eest ja Jens Kaier, ametite raportöör ning kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve raportöör Jens Kaier on teinud oma tööd väga järjepidevalt, aidanud meil saavutada õige tasakaalu. nüüd kuulame ära, mida on raportööridel öelda ja raportöörid siis saavad meile rääkida sellest, milline oli nende mulje lepitusprotsessist, aga vahepealt kõigepealt saab sõna Sigrid Murasen suur tänu, kallid kolleegid. jah, hea on näha teid eh, mõned päevad pärast seda, kui me kell neli hommikul laupäeval eh, lahkusime järgmise aasta eelarve lepitusmenetluse koosolekult. jah, see oli väga pikk protsess ja sellepärast ma tahaksin kõigepealt tänada eh, härra Artuiid, kes etendas niivõrd tähtsat ja aktiivset rolli kogu lepitusmenetluse kestel. väga tähtis oli tema osa jõudmaks selle väga hea eelarveni ja väga hea kokkuleppeni nõukoguga. samuti ma tahan tänada meie komisjoni sekretariaati. Nemadki on väsimatult tööd teinud viimastel nädalatel. Nad olid alati samuti meie kõrval väga pühendunud, professionaalsed, olid kogu aeg meie jaoks olemas. nii et suur-suur tänu selle eest. tahan tänada ja kiita selle töö eest, mida kaks raportööri on teinud, kellega ma tihedat koostööd tegin, härra Ashford, kes muude osade eest vastutab ja härra Kaier, kes agentuuride osaga tegeleb. ta on väga suurte teadmistega agentuuride osas ja tema kogemused ka kahe tuhande seitsmenda aasta üldraportiga olid suureks abiks kokkuleppe sõlmimisel. samuti ma tahan tänada volinik Oettingeri, kes praegu siin ei viibi, aga tema meeskonda äh, ja eelarve peadirektoraadi töötajaid, kes olid väga äh, abivalmid lahendusi otsima ja aitasid meil kokku leppida ja nüüd ma lühidalt räägin teile sellest, mida see kokkulepe endast kujutab ja miks ma arvan, et tegemist on hea eelarvega. nagu ma ütlesin, lepitusmenetlus äh, lõppes pool neli hommikul ja siis ma andsin soovituse parlamendi delegatsioonile aktsepteerida eelarvet. kõigepealt üks A sada viis miljonit uut raha õnnestus meil saavutada eh, meie prioriteete katmiseks selleks valdkonnas seitsekümmend miljonit eurot, Horisont kakskümmend kakskümmend, kakskümmend miljonit Erasmusele ja viisteist miljonit Kosmele see oli parlamendi prioriteete ka, sest siin on kõneks VKE-d, oskused, teadusuuringud ja innovatsioon valdkonnas, kus raha on väga vaja ja kus seda hästi kasutatakse ja kus see aitab Euroopa rohkem tulevikku pöörata. see on uus raha. jah, see ei ole mingi ümberpaigutamise raha ega mingit peidetud joonealuseid märkusega tärne ei ole seal, et kus öeldakse, et kasv käesoleval aastal peab järgmisel aastal korvatama äh, või edaspidi korvatama, see on selge eh, võit sada viis miljonit eh, uut raha. nüüd üks B, noorte tööpuudus, seegi oli tähtis poliitiline prioriteet enamikele saadikutele, paljudele fraktsioonidele, nagu te teate, komisjon nägi ette, tuginedes möödunud aastasele kokkuleppele, kakssada kolmkümmend kolm miljonit eurot noorte tööpuuduse eh, kõrvaldamiseks, me ütlesime, et see ei ole piisav ja meil õnnestus sada kuusteist miljonit eurot uut raha saada. see on suhteliselt viiekümneprotsendiline kasv. ja seegi on uus raha. see ei ole ennaktempos kasutamine nagu nõukogu tahtnuks. nii et jällegi suur pluss parlamendile ja meil õnnestus ka Eh, ühisavaldus saavutada, komisjon, nõukogu ja parlament üheskoos ütlevad, et kui on vaja raha juurde noorte tööpuudusega võitlemiseks, siis seda ka leitakse. ja me peame ka kasutamisvõime peale mõtlema käesoleval aastal, kui kõik sel aastal ära kasutatakse, siis võib-olla järgmisel aastal on öö, eh, öö, eh, vähem kulutamata rahasummasid käesolevast aastast. komis-, komisjon ja volinik on väga selgelt öelnud, et nad informeerivad meid kogu aeg järgmise aasta vajaduste osas. ja samuti perioodiliselt teevad seda, kui järgmisel aastal me leiame, et rohkem raha on vaja, siis ollakse valmis selleks, aga praegu sada kuusteist miljonit ei mingit ennakkasutamist, ei mingeid tärne ega joonaluseid märkuseid. nüüd teine Eh, jagu. siin kolmkümmend neli miljonit eurot noortele talunikele õnnestus meil alles hoida. nagu öeldud, me tahame rohkem teha nende huvides ja meil õnnestus see lepitusel see kolmkümmend neli miljonit eh, uut raha noortele põllumajandusel tagasi saada. nüüd kolmas lõige, nagu te teate, siin varu ei olnud nii et igasugune kasv pidi tulema paindlikkusinstrumendi alt. ja meil õnnestus teha parim. agentuurid Euroopa Liidus, kes siseasjadega tegelevad ja õigusega tegelevad, said kasvu. Europol kolm koma seitse miljonit eurot suur juurde ja kümme ametikohta sellega katta. EASO viis miljonit ja üks koma kaheksa miljonit pluss viis täiendavat töökohta Eurojustile. see on hea tasakaal ja see kajastab ka fraktsioonide poliitilisi eesmärke ja prioriteete parlamendis. nüüd rubriik neli, siin meil õnnestus kaheksakümmend viis miljonit eurot kasvu tagada nendel eelarveridadel, mis meie arvates peavad tugevnema ja kõigepealt eh, ENISA me ütlesime, et see on prioriteetne, kolmkümmend neli miljonit äh, Balkanile, äh, kakskümmend koostööle ja neli miljonit strateegilisele teavitamisele, et Vene Föderatsiooni libauudistega võidelda, kaks miljonit äh, Küprose Türgi kogukonnale ja UNRWA Palestiina, UNRWA Palestiina pagulaste toetamiseks jah, siin on suhe samasugune nagu see, mida me soovisime parlamendi muudatusettepanekutega. me otsustasime kärpida aunahnelt Türgi liitumiseelset toetust. meie seisukoht oli viiskümmend miljonit äh, kärpeid ja kolmkümmend reservi veel juurde paigutada. nii et tõesti kärped ja reserv koos nõukoguga me otsustasime, et teeme veelgi äh, Äh, rangemalt, arvestades, millised suhted on Türgiga. Türgi eemaldub Euroopa normidest, demokraatia, õigusriigi põhimõtete, vabaühenduste, sõnavabaduse põhimõtetest taganeb ja me otsustasime, et sada viis miljonit eurot kärbime koos nõukoguga ja seitsekümmend miljonit paneme reservi. ja me otsustasime kärbete ja reservi kasuks, see on meie loogika ja sellega on meie käes hoovad, millega mõjutada Ankara valitsust, kui olukord paraneb, siis raha tuleb, aga kui ei, siis ei. pilootprojektid ja ettevalmistavad tegevused. jah, sellest lepituse käigus ei räägitud, sest parlamendi pakett oli heaks kiidetud Eh, juba ilma aruteluta, nagu ka möödunud aastal, aga käesoleval aastal võrreldes varasema aastaga eh, oli see, et me täielikult kasutasime ära need eraldised, mis olid eh, finantsmääruse vallas võimalikud. jah, ettevalmistav tegevus kaitsele tuli komisjonilt ja nõukogult, see ei olnud parlamendi prioriteet, suur osa Äh, ettevalmistavat tegevusest läheb kaitsehuvideks, aga see oli esimene kord, kui me täielikult oleme ära kasutanud need eraldised. nii et kokkuvõttes tahan öelda järgmist. nagu te teate, möödunud aastal, kui eelarves kokku lepiti ja ka vahe läbivaatamise käigus me oleme saanud esimese äh, rubriigis kärped ja nõukogu ütles, et need tuleb hüvitada need kasvud, kasvud möödunud aastal tuli eh, korvata vähendustega eh, käesoleval aastal kakssada miljonit eurot ja kui me alustasime läbirääkimisi nõukoguga, siis eh, leiti, et jah, et kärped peavad jääma ja eesistuja pöördus meie poole ja ütles, et kakssada miljonit tuleb kärpida üks A rubriigis. meil õnnestus sellele vastu seista ja isegi lõppkokkuvõttes sada viis miljonit Äh, juurde saada värsket raha, uut raha. nii et me hoidsime ära kõik kärped. E, ja e, e, nüüd vahearuande tõlgendamine on ka nüüd korrektne, jah, vahearuanne, see on kirjas mustvalgel, et see, mis seal kirjas on, ei kitsenda kuidagi meie rolli eelarvepädeva asutusena. jah, meil oli kok-, muidu oleks kogu aeg olnud käed seotud MFF-i lõpuni nüüd see, et me saime äh, kasvu äh, rubriigis üks A äh, nii palju uut raha juurde, näitab seda, et meie eesmärk eelarvepädeva asutusena mm, ei ole MFF-i lõpuni läbi, ei ole piiratud ja see oli hea uudis minule ja käesolevaks aastaks ja samuti raportööridele järgmiseks kaheks aastaks. ja lõpetuseks ma arvan, et meil on hea eelarve, mis kajastab meie prioriteete ja ma arvan, et meil on hea puhas eelarve, seal ei ole mingisuguseid äh, ridadevahelisi äh, probleeme, ei mingisuguseid sulgusid, joonaluseid märkusi ega tärne, mis äh, kuidagimoodi võiksid kitsendada meie seisukohti järgmise aastal. nii et et ma palun, kolleegid, kõikide fraktsioonide esindajad, hääletage selle eelarve poolt ja nende järelduste poolt ehm, järgmisel nädalal täiskogul läheb hääletamiseks. aitäh, Siegfried, annan nüüd sõna järjest Ersa Tärsveotile, Jens Kaierile ja siis Nadina Kalvinole, kes esindab eelarve peadirektoraati komisjonis äh, peadirektorina ja siis koordinaatoritele ja kõigile teistele, kes soovivad sõna võtta, reageerida sellele lepitusmenetluse kokkuleppele. Richard Ashworth, palun uh,. suur tänu. jah, ma toetan seda, mida ütles meie esimees ja mida ütles Sigrid Muresan üldjoontes jah, see oli väga rahuldust pakkuv tulemus, mille me saavutasime ja tahaksin tänada eriti Jens Kaierit ja Sigrid Jure Muressani. mõlemad tegid märkimisväärselt tublit tööd. jah, kolleegid teavad, et eh, me saavutasime terve rea asju, mida me tahtsime, aga manööverdamisruumi jäi meil viiendas rubriigiks väheks. me saavutasime üht-teist, mida me tahtsime, aga muidu mitte kõike teisalt mul on hea meel ette kanda et, et kaks koma viis protsenti kasv oli täiesti mõistlik ja vastuvõetav ja mul on hea meel, et kaheksasada tuhat eurot äh, strateegilisele teavitamisele on eraldatud, see oli üks suur probleem ja parlament seisis selle eest, kõik komisjonid toetasid seda meie seisukohta ja me võitsime äh, selles osas ja peame olema rõõmsad. Eh, jah, eh, mis puudutab teisi institutsioone, siis tulemus oli üldiselt rahuldav, kaks pettumust, kõigepealt Euroopa Kontrollikoda. ma olen veendunud, et on täiesti õigustatud ja mõistlik eh, suurendada eelarvet peale selle, mis suurenes, aga mulle jäi mulje, et võib-olla vaadatakse veel üle ja arutatakse kontrollikoja vajadusi ajas edasi. ja ma olin pisut pettunud äh,. Äh, aga e, ka selle üle, et väiksed kärped tehti ehitiste eelarves, aga see oli kompromiss ja lõpetuseks äh, eelarvekomisjoni esimees peab jah, paljude osapoolte seisukohad Eh, tasakaalu viima fraktsioonide seisukohad, nõukogu seisukohtadega arvestama, komisjoni seisukohtadega arvestama, kõik selle tasakaalu viima ja samas aega nappis, nii et see ei ole sugugi lihtne töö ja eelarvekomisjoni esimees on langetanud otsuseid ja seda kuni kella neljani hommikul ja kõik olid suure surve all selles protsessis. nii et äh, sada kuuskümmend miljardit eurot, kas on veel viis miljonit juurde või mitte, see on väike summa võrreldes kogu eelarvega, nii et igatahes tahaks kiita, kiita meie esimeest selle eest, kuidas ta pidas läbirääkimisi. tulemus on rahulduspakkuv ja suur tänu, esimees! aitäh, Richard! ja nüüd saab sõna Jens Kaier selleks, et rääkida agentuuridest. aitäh, härra juhataja. aitäh äh, see, nende komplimentide eest, mida ma sooviksin ka teistele jagada. Äh, tegemist oli hea koostööga parlamendi poolt, äh, kõik fra-, kõigi fraktsioonide poolt. nii et see on tõesti olnud julgustav elamus, et äh, üle fraktsiooni piiride ja tihti väga suurtest erinevustest hoolimata fraktsioonide vahel õnnestub jõuda sidusa seisukohani ja seega läbi suruda, see ei ole iseenesestmõistetav. ja ma arvan, et äh, see on väga meeldiv ja julgustav selle komisjoni töö jaoks. Siegfried juba rääkis olulisematest asjadest, mis seonduvad agentuuridega. parlamendi prioriteetideks olid, nagu oodata oligi, kuni me tegeleme pagulaskriisi mõjudega, eh, siis eh, olid kõige olulisemad eh, kategooria kolm ametid sisepoliitika osas oli juba välja pakutud parendusi, meie omalt poolt tegime nendega veel tööd ja lisaks sellele õnnestus läbirääkimistes keskenduda ühele äh, olulisele ametile äh, äh rubriigis üks A GNS, mis tegeleb äh, Äh, Galileo projektiga, tegemist on väga olulise innovatsiooniprojektiga Euroopa Liidu jaoks, äh, selle satelliitvõrgustiku loomisega, mille areng on väga positiivne ja selle jaoks ette nähtud rahaliste vahendite suurendamine tundus meie jaoks oleva mõistlik. Ähm, ametite vahendeid on küll vähe, aga see on keerukas teema, sellepärast et kui ametid arv-, kui avalikkus arvab, et ta teab, et midagi ametites, siis arvatakse, et neid on liiga palju aga nõukogus nägime jälle seda, et äh, kui on mõni amet, mm, mille ametikohta, mm, mille asukohta tahetakse muuta, siis kõik äh, soovivad seda enda riiki saada, nii et äh, siin on tõesti ka teatavat kahepalgelisust. ja on üks asi, mis mulle eriti ei meeldi, et mulle oleks olnud meeldinud, kui ühisjäreldustes oleks olnud lause, et kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarvega ametid oma kohustused, mis tulenevad institutsioonide vahelisest kokkuleppest ehk vähendada personali viie protsendi võrra, on täitnud, aga nõukogu kahjuks ei olnud nõus sellega, see, ma muretsen selle pärast veidi, kuna ma kardan, et järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga äh, nõukogu haldusvahendite puhul jälle ründab ameteid ja see ei muudaks raskeks mitte ainult mõningate ametite haldusvõimekust, vaid ka institutsioonide haldusvõimekust, nii et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve raportöörina ütleks, et muutmi-, paranduseelarvet kuus pidasime äh, Äh, paketi osaks, meil, me ei olnud selles osas äh, üldse ajalise surve all, et me peaksime selle võimalikult kiiresti ähm, sõlmima, vaid me signaliseerisime nõukogule, et vastavalt meie läbirääkimiste edenemisele on meie motivatsioon paranduseelarve projektiga tegeleda suurem või väiksem, me leidsime äh, kokkuleppe ja seetõttu hääletame täna siis ka kuuendat paranduseelarve projekti ja meil on vaja täna võtta kasutusele üks varu ja me just äh, tegelemegi selle ähm, eeltööga tänase, pärastlõunaseks hääle, hääletuseks ja sellega on minu töö ähm, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve raportöörina suures osas ka lõpe, lõppenud, välja arvatud juhul, kui tuleb midagi ettenägematut või midagi muud, aga igal juhul ma tänan teid usalduse eest ja annan Siegfriedile edasi äh, teatepolga. nii et aitäh usaldusliku ja äh, konstruktiivse koostöö eest. aitäh, Jens, nende täpsustuste eest. aitäh selle tehtud töö eest, aitäh veel kord äh, sulle kui raportöörina. meil me arutasime veidi seda noorte tööhõive algatust, aga nagu Siegfried ütles, komisjon võttis kohustuse, et kui kaheks, tuhande kaheksateistkümnenda aasta äh, jooksul selgub, et ei ole piisavalt vahendeid, siis tullakse välja äh, paranduseelarve projektiga ja mis puudutab äh, kohut, siis nagu siin Richard ütles, tuleb läbivaatamine, sellepärast et kohus ju tegeleb menetlustega mõningate konkurentsireeglite rikkujate suhtes ja me näeme siis äh, parandus eelarve projektis ka, number kuus kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta kohta, et, et äh, kohtul on vaja täiendavaid äh, vahendeid, täiendavat personali selleks, et oma ülesandeid täita, see on tõesti väga oluline ja äh, need konkurentsi äh, Ehm, protsessid, mis kestavad liiga kaua, ohustavad ju ka ühtset turgu, nii et äh, kohtul peavad olema võimalused selleks, et võimalikult kiiresti äh, neid äh, menetlusi läbi viia. proua Calvino, teie olite kogu aeg kohal ja liikusite nõukogu ja parlamendi delegatsiooni vahel. kas te palun räägiksite, kuidas teie hindate äh, Äh, komisjoni poolt seda lepitusmenetlust. aitäh, härra juhataja austatud ähm, esimees, äh, raportöörid, äh, austatud liikmed, komisjon on väga rahul kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve kokkuleppega, mille saavutasime vara-vara laupäeva hommikul pärast pikki ja keerulisi arutelusid. nagu härra Ashworth ütles, eks kõike peab nägema öö, ähm, õigel taustal, meil on saja kuuekümne miljardine eelarve ja võib-olla kõik ei ole mitte päris rahul. ja kuskil on üks või teine pind kellelgi silmas äh, ja midagi võiks olla teistsugune, siis üldiselt võib öelda, et me võime olla selle üldise kokkuleppega päris rahul. selle kokkuleppe saavutamine, nagu teiegi toonitasite, osutus suureks väljakutseks, hoolimata sellest, et sel aastal olid eelarvepädevate institutsioonide seisukohad pisut lähedasemad kui varasematel aastatel, seda hoolimata sellest, et poliitilised prioriteedid olid institutsioonidel samad, töökohtade loomine, majanduskasv, julgeolek, turvalisus ja lepitusprotsess sellegipoolest oli sama keeruline nagu ikka ja komisjoni poolt. meilgi toimusid väga keerulised arutelud mõlema institutsiooniga. ja meie lähenemisviis oli ühtviisi karm mõlema institutsiooni suhtes, aga olime ka enneolematult loomingulised, kui nii võib öelda. meil õnnestus mõlemad pooled lepitada mõlemad pooled pidid tegema suuri järeleandmisi, ma olen iseäranis tänulik Euroopa Parlamendi läbirääkimismeeskonnale, kes näitas üles tahet ning otsusekindlust võrdselt meiega ning oli valmis kokkuleppele jõudma. ma ei hakka üle kordama kõike seda, mida eelkõnelenud raportöörid on juba öelnud, aga ütleksin omalt poolt, et ma arvan, et ka parlament võiks olla rahul lepitusmenetluse käigus sisse viidud muudatustega. iseäranis rubriik üks A põhiprogramme, edukaid põhiprogramme, nende vahend, rahastamisvahendeid suurendati, need on olnud parlamendile südamelähedased ning see kokkulepe saavutati vahe aruandega, vahearuande vahe ja ülevaatamise põhimõtteid arvesse võttes äh, aastasest eelarvemenetlusest kinni pidades, nii nagu teie ütlesite, härra Artui. Need läbirääkimised näitavad, et selline menetlus on äh, õige samuti rubriik üks B, noorte tööhõive algatus, siia tuli päris palju vahendeid juurde, mis näitab, et kõigile kolmele institutsioonile on see tähtis küsimus ja komisjon tegi ka omapoolse avalduse, millele te viitasite, siis äh, eesliini äh, ametitele anti täiendavaid vahendisi, vahendeid, kui tegemist oli äh, rändega tegelevate ametitega, siis Äh, idanaaberluse, lõunanaaberluse piirkonna äh, toetuseks äh, institutsioonide vahel on selles vallas poliitiline kokkulepe. samuti Türgi rahastamise osas saavutasid institutsioonid kokkuleppe. parlamendi ettepanekud pilootprojektide ning ettevalmistavate tegevuste osas kõik läksid läbi. see ei ole sugugi vähetähtis. igal juhul äh, kokkuvõttes tahaksin õnnitleda läbirääkijate meeskonda, äh, president Artüid, äh, raportööre Muresani, äh, Ashworthi ja Kaierit, ka kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve osas ning loodetavasti parlament suure häälte enamusega ühendades erinevaid fraktsioone toetab saavutatud tulemust ning ootame siis juba pikisilmi järgmise aasta novembrikuiseid läbirääkimisi. aitäh! Merci, madame Calvino ja merci encore! suur tänu, proua Calvino! ja suur tänu selle toetuse eest, mida te olete meile osutanud kogu selle protsessi käigus. ja nüüd annan sõna koordinaatoritele. Jose Manuel Fernandez. Merci, monsieur le president! Äh, suur tänu, kavatsen rääkida portugali keeles. Agradecer uh, a toda a equipa de negociação. E na equipa de negociação começo desde logo pelo presidente. Äh, jah. läbirääkimiste meeskond, mida juhtis meie eelarvekomisjoni esimees härra Jean Artui tegi väga head tööd. Te aitasite meid oma tarkuse, oma oskustega, te juhtisite läbirääkimiste meeskonda ja seetõttu oli lõpptulemus edukas. ma arvan, et me kõik võiksime tehtud töö üle uhkust tunda. nii nagu teie, tahaksin ka mina tänada, noh kõigepealt loomulikult teid, eelarvekomisjoni esimeest, härra äh, Artui, aga tahaksin tänada ka äh, raportöör Sigfrid Muressani, kes on teinud ära hiilgava töö, teinud ära suurepärase koostöö kõikide fraktsioonidega. veel sooviksin tänada Richard Ashfordi, teiste institutsioonidega koos eelarve läbirääkimisi pidada, see ei ole sugugi kerge ülesanne, aga ka teie töö viis võiduka tulemuseni ametitega seoses kuuluvad minu tänusõnad härra Jens Kaierile, sellepärast et ta võttis arvesse Euroopa Parlamendi muresid, ootusi ning saavutas jällegi hea tulemuse. suur tänu ka kõikidele variraportööridele, kes samuti andsid endast parem, parima, et kokkulepe saavutada. minu meelest oli tulemuse, tulemus väga hea parem kui komisjoni esialgne ettepanek, kuid ärgem unustagem seda, et äh, siiski nõukogu omalt poolt tahtis sisse viia kärpeid äh, ja mitte väikeseid kärpeid, meil õnnestus neid äh, kärpeid ära hoida ning tuua sisse uut raha mõningate kategooriate jaoks, mis meie jaoks on Euroopa Liidu arengu seisukohast olulised. me tahame, et Euroopa Liidus oleks suurem majanduskasv, see tähendab ka seda, et meil on vaja suuremaid vahendeid teadusuuringutele ning uuendustegevusele, me peame toetama väikeseid ning keskmise suurusega ettevõtteid, me tahame samuti, et meie julgeolek ning turvalisus oleks kodanikele paremini tagatud. nii Euroopa Liidu sees kui ka Euroopa Liidu väljastpoolt. siis ei saa loomulikult unustada ka tööpuuduse probleemi, mis on tõsiseks probleemiks meie liikmesriikidele, eriti noorte tööpuudus, meil on tööhõive algatus, noorte tööhõive algatus. ka sinna õnnestus meil vahendeid juurde tuua alguses me arvasime, et uus raha on praktiliselt võimatu olulisemate programmide jaoks nagu Horisont kaks tuhat kakskümmend näiteks, aga sellegipoolest õnnestus meil seda saavutada. ja ma arvan, et kui hakatakse üle vaatama mitmeaastast finantsraamistikku, siis äh, tuleb kanda hoolt selle eest, et äh, et see ei kahjustaks äh, iga-aastaseid eelarveläbirääkimisi. praegused kogemused minu meelest olid aga väga positiivsed ning andsid äh, põhjust äh, loota, et tulevikus asjad kulgevad hästi. meil õnnestus toime tulla nõukogu kärbetega läbirääkimiste käigus ja meil õnnestus oma poliitilisi, poliitilisi eeliseid ära kasutada, äh, veenda volinikku, kasutada äh, asjaga seotud isikute ekspertteadmisi ning ähm, ma arvan, et ähm, see annab põhjust loota, et me oleme oma ülesande kõrgusel ka tulevikus, sellepärast et ettepanekuid töötatakse välja juba praegu ning loodetavasti tulevikus on meil samasugune tagala, samasugused pädevused Euroopa Parlamendis ning ka, ka komisjonis. suur tänu, annan sõna koordinaatoritele või variraportööridele ja Daniel Voti saab sõna. Grazie, grazie Presidente per la parola eh, aitäh, et äh, andsite mulle sõna. ka mina tahaks äh, algusest pea, äh, kohe alguses ühineda tänusõnadega raportööridele, eriti härra Murešani, härra Ashworthi ja kolleeg Aieri aadressil ja teid, härra esimees, sooviksin tänada töö eest, mida te äh, nendel kuueteisttunnistel läbirääkimistel tegid, äh, kohati oli see vägagi närvesööv. seal parlamendi delegatsiooni äh, juhina äh, teistega vaielda. ma nüüd kõigist asjadest ei räägiks, aga tahaks öelda, et ma olen rahul ja tänan raportööri ja esimeest selle eest, mida me saavutasime rubriigis üks A ei saa eitada, et äh, me tõesti saavutasime selles küsimuses võidu, nii poliitilise kui sisulise võidu, sest äh, äh, sada viis miljonit eurot lisaks on ju oluline summa tänan raportööri ja teid, esimees. ja tahaksin veel ühte asja öelda. ma tean, et äh, te tõesti pingutasite väga palju selleks, äh, et äh, vaielda nõukoguga. nõukogu on selgelt nõrk lüli Euroopa Liidus ja tegemist oli jällegi äh, Äh, sellise nõukogu, kus oli üks minister ja ülejäänud olid kõrgetasemelised ametnikud, äh, kellel ei ole üldse mingit äh, võimalust omalt poolt midagi teha, nad peavad järgima juhiseid ja mm, tänan siin muidugi ka komisjoni, sest meil oli tõesti väga vähe mänguruumi nendel läbirääkimistel. selle tulemusena paljud parlamendi nõudmised, mida me pikki kuid toetasime sellel, kui äh, raportöör Muresson äh, selgitas parlamendi seisukohti, äh, paljud nõudmised jäid rahuldamata ja mind tõesti väga üllatas, härra juhataja, üllatasid need vastused, mida me üldse ei saanudki või siis ka see arutelu mu-, viis, mille nõukogu meile peale surus. mind eriti üllatas see, et keskenduti äh, varude arvestamisele, mis ei tohiks olla lähene, lähtekoht, aga neil oli just nimelt selline lähenemine, äh, nad ei lähtunud sellest, et mida meil tegelikult vaja oleks äh, kulukohustuste osas, nii et see on tõesti öö, väga kahepalgeline, kui tegeldakse eelkõige varudega ja selleks sundis meid nõukogu. ma saan äh, mure, äh, raportöör Murešaniga äh, nõus olla rubriigis neli, et vähendati Türgile ette nähtud summasid, kuna ei ole ühtseid seisukohti inimõiguste osas, kuna ei peeta kinni minimaalsetest demokraatia nõudmistest, on endiselt probleeme seal riigis ja siis pannakse vahendeid mm, kõrvale hirmust, et äh, kaks tuhat kaheksateist nõuab äh, Türgi järgnevat osa äh, süü-, seoses Süüria pagulaskriisiga, tegemist on nende vahenditega, mida tegelikult peaksid maksma liikmesriigid, meie aga praktiliselt ähm, maksame siis Euroopa Liidu eelarvest kinni neid summasid, mida liikmesriigid ei taha maksta ja see on ju, ju väga suur anomaalia. hoolimata kõigist pingutustest ja ma olen täiesti veendunud äh, selles, et äh, tehti väga suuri jõupingutusi, äh, hoolimata teie jõupingutustest ja raportööri jõupingutustest on asju, millega me ei saa nõustuda. me oleme rubriigis kolm ja neli ja ka teistes rubriikides saanud täiendavaid võimalusi, aga meil ei äh, ei ole õnnestunud alustada arutelu nende küsimuste üle, me ei saanud ka öelda tegelikult, et miks Euroopa Parlament soovis seal nii palju täiendavaid võimalusi me ei saanud nõukogule selgeks teha, et mis meie mured tegelikult on ja mis meie jaoks on lahendamata probleemid. ja ei tahaks liiga pikalt rääkida, kohe lõpetan. tahaks äh, mainida kahte asja seoses äh, meetodiga või pigem kolme nõukogu Äh, suhtumine oli tõesti väga ärritav, eriti kolmes äh, küsimuses. esiteks äh, rubriigis üks A noorte tööhõive garantii puhul nõukogu üritas otsin siin nüüd õiget sõna, üritan seda veidi nõrgestada, mida ma öelda tahan. üritas siin võltsida tead- või moonutada seda arutelu kui tegemist oli erinevate liikmesriikide vahendite ärakasutamise määraga, aga see ei olnud õige. ja teine asi, mis mind meetodi puhul häiris, oli see, et rubriigi neli puhul ei peetud kinni kokkuleppest, et humanitaarabi äh, jaoks oleks ette nähtud viiskümmend protsenti rohkem, näiteks UNRWA seal äh, suurendati vahendeid kuue miljoni osas, aga maksete puhul nähti ette ainult äh, poolteist miljonit. ja seepärast äh, see viiskümmend protsenti miinimumvaru nähti ette ka maksete puhul. ja viimane asi, millest lühidalt tahaks rääkida, nii-öelda džentelmenide kokkulepe, mida tingimata ei järgitud, mis puudutab puudutab sekkumist teiste institutsioonide asjadesse. ja lõpetuseks, äh, me tõepoolest saavutasime üht-teist, aga ma ei arva, et me saaksime väita, et äh, see eelarve on nüüd lähemal meie soovidele, mitte selles osas, mis puudutab äh, summasid, ega ka selles osas, mis puudutab äh, meie poliitilisi soove. ma tänan äh, raportööre ja esimeest, ma nägin, kui suuri jõupingutusi te tegite, ka füüsiliselt, kui suurt tööd te tegite aitäh, on vähemalt üks asi, millega te peaksite rahul olema, härra Vioti, ja peaks rahuldama ka kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta üldeelarve raportööri, nimelt et äh, vahe läbivaatamine otsustati ära ja proua Calvino ka rääkis sellest ja näidati seda, et tõepoolest iga-aastane arutelu võiks võimaldada meil äh, üle saada nendest äh, asjadest, mis on paika pandud vahekokkuvõttega. nii et ma olen väga tänulik äh, selle eest äh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta e-, eelarveraportöörile. härra Vioto veel kord see oli üks asi, millest ma tahtsin rääkida ja, aga ma tahtsin kiiresti rääkida ja selle tõttu unustasin selle ära. härra Kölmel, aitäh! ka mina tahan esmalt tänada kolme raportööri Siegfried Muressani, Richard, Richard Ashworthi ja Jens Kaierit ja tahaksin tänada ka teid, härra esimees, ja mitte ainult tänada, ma tahaksin teid tõesti kõiki ka õnnitleda sest äh, ma arvan, et äh, see on äh, see tulemus, mis oli maksimaalselt võimalik, me peame siiski vaatama silma ka tegelikkusele ja nüüd tahaksin ka rääkida oma hinnangutest, oma aspektist. mina ei näe siin seda vastuolu nõukogu ja parlamendi vahel, sellepärast et minu meelest on see ju täiesti loogiline. meil parlamendisaadikutena on palju mõtteid, mida me selle rahaga kõike teha saaksime ja liikmesriigid peavad ju selle raha andma nii et asi ei saa olla teisiti, et äh, asjad üldse kuidagi teistmoodi saaksid olla, see on väga oluline äh, asi, mida me ei tohiks unustada ja ma olen paljude detailidega nõus ja ma tõesti arvan, et äh, me saavutasime väga häid tulemusi, aga üldise seisukohaga ma ei ole väga rahul, sellepärast et meil ei õnnestunud jällegi saavutada seda, et see eelarve läheks täiesti teises suunas ja seda juba ka öeldi, et äh, need äh, suured poliitilised saavutused, seda ma siin tegelikult ei näe, mõningate eranditega. me võime öelda, et on väga hea, et me võitleme noorte tööpuuduse vastu, see on õige ja ma olen äh, alati öelnud, et kui meil on head projektid, siis me peaksime selle jaoks ka raha ette nägema. aga ka see on ainult sümptomite ravimine, mitte põhjustega tegelemine. me peaksime loomulikult küsima, et miks ja kus on noorte tööpuudus äh, kõrge, me peaksime tegelema selle põhjustega ja siis küsima, et mis selle põhjused on, et kui me võitleksime nende põhjustega, siis äh, see oleks väga palju väärtuslikum kui see, et me siin äh, Ehm, ta-, kaldume selles suunas, et meil on halduseelarve, kus me raha ümber jagame, kus me tegelikult ei tegele suurte sammude tegemisega, vaid äh, kus me jätame kõik põhimõtteliselt nii, nagu see on aastakümneid olnud, see tähendab äh, põhimõtteliselt puhast ümberjagamist, see ei ole enam äh, ajakohane. me peaksime siin uusi teid leidma ja see oleks asjakohane ja selles osas minu meelest me ei ole äh, Äh, hakkama saanud. siin on äh, väga palju asju veel ära teha, me täna räägime veel ühest asjast, äh, kui on juttu sellest, et me tahame ühishankeid kaitsesektoris, siis minu meelest me lähme, läheneme asjale jälle valest suunast. me võime sellest rääkida, aga kui me üldse ei tea, kuidas meie ühine kaitse peaks välja nägema, siis on minu meelest väga ohtlik selle jaoks äh, võib-olla ette näha suuri summasid, kus raha tegelikult liikmesriikide poolt ei ole veel antud, vaid nagu ka mm, varjupaigapoliitika puhul oleks meil vaja selget poliitilist seisukohta, mida Euroopa Liit soovib saavutada ja kui me seda teame, siis me saaksime mõelda, et milliseid meetmeid meil selleks vaja oleks ja kuidas me neid rahastada saaksime. see oleks minu soov ja seda me selle eelarveprojektiga kahjuks siin äh, ellu viia ei saanud aitäh, härra Külmen, härra Tarand, palun. Uh, ma tänan. kolm märkust. ei taha üle korrata eh, kõiki kiidusõnu, mida raportöörid väärivad. Eh, esimest korda oma elus ma märkasin, et Eesti meedia kattis ka seda kompromissi, mis saavutati reedel. esimest korda Euroopa eelarve küsimusi kajastas meie press ja see on tõesti saavutus. ja teiseks ma ei, kiidan iseennast. ma ei saanud osaleda läbirääkimisel, tavaliselt kui mina olen kohal, siis kompromisse saavutada ei ole niisama lihtne. ja kolmandaks olen pisut mures selle eelseisva hääletuse pärast Brüsselis. Teile ehk meenub, et võib kohtuasi tekkida, sest õiguslikult me oleme kohustatud Strasbourgis hääletama, et kui komisjon nii otsustab, saab ka Strasbourgis ju hääletada ja sellisel juhul Euroopa Kohtu kulud ei kasva. aitäh, härra Tarand, me tunnustame seda. härra Kristoforu, palun. ma tänan. ei ole kahtlust selles, et täna me tähistame siin eelarvekomisjonis edulugu ja tuleb avaldada tunnustust härra Sigrid Muressanile komisjoni büroole ja kõigile kolleegidele, kes selles edus osalised olid, sest äh, tõesti, tegemist on suure äh, edulooga, meil õnnestus äh, kärpeid vähendada kosmes Horisont kakskümmend kakskümmend noorte põllumeeste toetuseks ja samuti teadusuuringute arendustegevuse vallast. see on Mm, märk sellest, et meie siin komisjonis tõesti väga tähelepanelikult jälgime ühiskonna vajadusi ja seisame majanduskasvu ja töökohtade eest. ja e, see on suur edu ka, et sada viis miljonit on kärbitud Türgile e, rahalisi vahendeid aga samas on mul mureks see, et need riigid, kes pidevalt rikuvad Euroopa Liidu põhiväärtusi, põhimõtteid, kes solvavad Euroopa Liidu institutsioone, et neid rahastatakse. Türgi ei peaks minu arvates üldse mingisugust raha saama ja mitte ainult Türgi, ükskõik kes nii käitub, ei tohi rahalist toetust saata ja riik, kes okupeerib osa Euroopa Liidu territooriumist ega tunnusta Küprose Küprost, Euroopa Liidu liikmesriiki, kes rikub rahvusvahelist ja Euroopa õigust, eh, on selline riik, keda ei saa toetada. Eh, kui me küsiksime Euroopa Liidu kodanike käest, et kas Türgi tohiks saada kas või sendi Euroopa Liidu rahalisest vahendist, vastus oleks ei, kõva ei. kodanikud ei ole kunagi, jääks nõusse sellise rahastamisega Mm, ma tänan nüüd komisjoni ja raportööri Sigfridit, sest järjekordselt Euroopa Liit ja Euroopa Parlament on näidanud üles, et mõistmisega suhtutakse nendesse inimestesse, kes elavad Küprosel ja see probleem Türgiga tekitab tõkkeid, nad ei äh, avalda informatsiooni kadunuks jäänud inimeste kohta, nad ei avalda armee dokumentatsiooni, kust me saaksime vastuseid. nii et eelarvekomisjon kärbete tegemisega on saatnud ka tugeva sõnumi selle kohta, et Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon etendavad tähtsat rolli Euroopa Liidu äh, tuleviku osas, sest meil on rasked ajad selja taga ja suur tänu kõigile, aitäh, et meie soovidele vastu tulite. Merci, madame Toma. aitäh, proua Toma, palun. aitäh, härra esimees. aitäh teile ja kogu meeskonnale, eelkõige muidugi raportööridele nii et nagu kõik kolleegid, äh, tervitan seda märkimisväärset äh, tööd ja ka vastupidavust. sest äh, pikki kuid on tehtud tööd selle kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve kallal. aga kui lubate, kuna härra Fernandes rääkis õigusega äh, Äh, siin meie ootustest, et äh, mis tasemel me paneme paika oma nõudmised äh, Euroopa Liidu eelarve jaoks. ma lisaks sellele, et kahju, et härra Kölmel ära läks, aga et see nõudmiste tase, see ei sõltu mitte ainult parlamendi kulutustest, vaid väga palju tihemini Äh, sõltub see sellest, et mida nõukogu on soovinud seoses uute poliitikatega, mida on järjest rohkem ning kui tegemist on selle nõudmiste tasemega, siis tuleb konstateerida, et kõigi jaoks ei ole äh, samasugune ka siin eelarvekomisjonis, see on äh, arusaadav mm. ja see ei tohi äh, siin rikkuda ei meie head tööõhkkonda ega meie tõhusust, aga lihtsalt konstateerigem, et äh, meil ei ole kõigil samasuguseid nõudmisi. minu seisukoht on, et äh, lisaks sellele poliitilisele võidule, mis on sümboolne ja isegi arvudes kajastuv, hoolimata sellest kõigest arvan ma, et äh, siin on ainult väga väikseid äh, parendusi tehtud nendes rubriikides ja ma teen, äh, tahaksin siin ühte asja rõhutada. Te ütlesite, härra esimees, et võib olla rahul sellega, et need piirangud, mis puudutasid eelmisi rahastamisperioode, kaotati, aga kui me ei oleks teinud neid vigu, mida me tegime eelmistel läbirääkimistel, siis äh, oleks meil kindlasti õnnestunud äh, minna kaugemale kui see, mida, mis minu arvates tähendab lihtsalt eelnevate läbirääkimiste vigade parandamist. ja minu seisukohast äh, hoolimata sellest, hoolimata sellest märkimisväärsest poliitilisest võidust, ülejäänud osas olen ma väga äh, Äh, kibestunud. Äh, ma ütlesin seda ka lepitusmenetluse käigus, et äh, siin on tegemist siiruse puudumisega eelarve küsimustes nõukogu poolt ja mina seda, sellega leppida ei saa. Daniele Viotti just rääkis sellest, et läbirääkimistel alustati varudest, see ei ole aktsepteeritav, kõik teadsid, et tegelikult ei käi jutt varudest, vaid räägitakse Äh, Türgi fondist, äh, mida nõukogu ei tahtnud ähm, äh, esimesena välja käia läbirääkimistel ja see tõesti ei ole aktsepteeritav. aga eelkõige arvan ma, vabandust, Mm, ma ei saanud aru, te ütlesite, et äh, te ootate huviga järgmisi läbirääkimisi kahe tuhande üheksateist, kaheksateistkümnendal aastal, kahe, mis käsitlevad kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarvet, mina pean ütlema, et mina küll neid rõõmuga ei oota. ma ei olnud raportöör, ma tegin väga palju vähem tööd kui nemad, aga mulle jäi mulje, et meile antakse kõik asjad kätte viimasel minutil kolm päeva enne ja siis kutsutakse meid kohale selleks, et ööseks meid kinni panna nõukogusse, kuni me lõpuks heaks kiidame. Äh, kuna me oleme äh, lihtsalt nii näljased, sest me saime ju lihtsalt kolm Äh, väikest võileiba, nii et me jäime terveks ööks äh, äh, ka, kaks korda lukku keeratud ukse taha kolme väikse võileivaga, et tegemist on põhimõtteliselt pantvangi võtmisega või ahistamisega, nagu ütleb esimees, et ka Kaier võttis pantvangiks jälle kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta para-, kuuenda paranduseelarve jah, see on eelarve pantvangi võtmine, mitte inimeste pantvangi võtmine ning järgmine kord, ma ei tea, ega nii see küll toimuda ei tohi. parlamenti ju lihtsalt alandatakse nii, palun vabandust, et ma selle nii avameelselt välja ütlen. mulle jäi küll mulje, et mind alandati nendel läbirääkimistel kolleegid Daniele Jõti siin rääkisid sellest, ma ei räägi üldse nõukogu suhtumisest, kes saatis meile ühe vaese ministri, ja siis need, vabandust, need äh, ametnikud, aga kõik Euroopa Liidu ministrid olid Göteborgis ja rääkisid mingisugusest sotsiaalsest sambast, millel ei ole mingit juriidilist alust ega veel vähem on sellele eelarvevahendeid antud. Ähm, nii et, aga ministrid olid seal, seal nad näitasid ennast aga seal, kus tõesti tõsiseid asju tehti eelarve küsimustes, ei olnud ministreid ja kõik on rahul, mina ei ole rahul. mina ütlen selle välja, et äh, mina tunnen, et äh, minu mandaati ei austata ja kui ei austata minu mandaati, siis ei austata Euroopa kodanikke ja ma ütlen, et ma olen väga kibestunud nende läbirääkimiste pärast palun vabandust, et ma räägin oma, oma kõhust ja oma südamest, aga see on kõik, mis mulle jäänud on aitäh, Isabel, et tõid äh, siia nüansseeritumat lähenemist, äh, mis meid inspireer-, mis, mida, millele pani meid mõtlema see lepitusmenetlus. härra Rüübich, palun. aitäh, äh, härra esimees. mina olen tegelikult läbirääkimistega rahul, sest nad läk-, läksid nagu tavaliselt ja see on hea, et kõik ministrid kohal ei olnud, sellepärast et muidu oleks asi olnud veel raskem ma arvan, et äh, ministrite jaoks on tegemist liiga vähe, väikse eelarvega, et isiklikult kohale tulla ja see, ta, see õigustas ka meie nõudmist järgmise aasta programmi jaoks, et äh, me peaksime lõpuks kinni Lissaboni äh, lepingust ja nõuaksime rohkem raha, sest praegu me oleme jäänud allapoole ühte protsenti ja Euroopa Liit, äh, mille eelarve on äh, vähem kui üks protsenti SKT-st, äh, liikmesriikide puhul aga on kasutada kolmkümmend kuni viiskümmend protsenti ja meie siis siin kakleme teise koha pärast pärast koma kella kümnest hommikul kuni kella neljani öösel, võtame kõik need asjad üksi pulgi läbi, see on tõesti tohutu väljakutse. minu jaoks on õppetund äh, see, et mitmeaastase finantsraamistiku jaoks peame me minema välja nõudmisega üks koma kakskümmend neli protsenti ja Horisont kaks tuhat kahekümne puhul nõukogu oli mingil määral paindlik, ma tahaksin tänada volinik Oettingeri ja tema meeskonda Ehm, sa, muidu oleks see jäänud isegi alla saja kümne miljoni, ma arvan, et rõhuasutused olid täiesti õiged ja see äh, välismõju on ka äh, olemas, see meeldib äh, kodanikele, meediakanalites ei räägita sellest, see on alati hea äh, Äh, näi-, märk, sellepärast et see tähendab, et skandaale ei ole olnud ja ähm, me oleme teinud äh, korralikku tööd ja kell neli oleks me oodanud äh, hommikusööki, aga seda õigeaegselt ei serveeritud. tahaksin tänada ka selle eest, et parlamendilt ei võetud ära hoonete läbivaatamist, aga viis miljonit võeti see välja selle vastavalt ning džentel-, äh, džentelmenide kokkulepe, mis meil on nõukogu ja komisjoniga, et sellest peeti kinni. ma arvan, et see oli hea areng, ühelt poolt äh, me oleme kannatlikud nõukogu ja komisjoni suhtes, aga austame ka ühte, üksteist, see austus jäi alles ja see vastastikus on väga oluline selleks, et äh, oleks võimalik korralikku tulemust saavutada. mul on hea meel, et äh, sellel nädalal me ei äh, pidanud siin äh, teisipäeval kella neljani öösel läbirääkimisi pidama, sest kui me oleksime läbirääkimised äh, lõhki ajanud, siis oleks pidanud kindlasti teisipäeval kella neljani äh, läbirääkimisi pidama ja mis puudutab kulude kokkuhoidu, see tei-, teised läbirääkimised oleks kindlasti toimunud meie juures ja ma ei tea, kas oleks võimalik see, et et ri-, kolmepoolsete läbirääkimiste ja lepitusmenetluste puhul, et me võiksime neid pidada pigem Euroopa Parlamendis, kui need toimuvad meie juures, siis meie oleksime menetluse ja protokolli osas otsustajad ja see on alati pa-, väga tugevam seisukoht, kui saab ise protokolli ja menetluse paika panna, nii et me võiksime võida, mõelda selle üle, et et äkki oleks võimalik nii, et ükskord teeme seda komisjonis, ükskord äh, meie juures ja ükskord nõukogus, et see äh, võimaldaks neid institutsioone võrdsele äh, tasandile asetada, nagu see ette nähtud on ja ma tänan teid äh, selle eest, esimees, et te seda kõike haldasite, et me tõesti jõudsime positiivse tulemuseni me kõik teame, et kõik asjad võiksid olla paremad, aga ma arvan, et see, mida me saavutasime, sellega me saame rahul olla, aitäh. Merci. Donc euh, à ce stade je vais demander aitäh ja nüüd paluks, et äh, raportöörid võtaks asja kokku. Siegfried, palun. ma tänan. ega palju mul omalt poolt lisada ei olegi, hea eelarve, tulemused on olemas sada viis miljonit üks A, sada kuusteist üks B, kaheksakümmend viis neljandas ja äh, agentuurid julgeolekuvaldkonnas tugevnesid, võib-olla jah, võileibu jäi napiks, aga paremini järgmisel aastal. nii et ootame hääletamist täiskogul ega mul ei ole midagi lisada. Non plus. Bon. Eh bien, merci, mes chers... väga tore, kallid kolleegid. ja ähm, tegeleme sellega Strasbourgis ja ja kümne päeva jooksul pärast äh, kokkuleppe saavutamist tuleb täiskogul hääletus läbi viia. ja parlamendi delegatsiooni äh, lepituskomisjoni nimel on esitatud raportöör ühisjäreldustega teile, ähm, see on siis laupäevaste arutelude tulemus, ühine täis äh, tekst on koostatud, täiskogu peab kümne päeva jooksul äh, oma seisukoha välja ütlema ja äh, kolmekümnendal novembril toimub meie hääletus. meie komisjon peab nelja teksti osas äh, täna pärastlõunal hääletama, see on lepituspakett ja need esitatakse ka järgmisel nädalal täiskogule tähendab siis ähm, ettenägematud kulud, paindlikkus, ähm, siis äh, solidaarsusfondi kasutamine ning parandus äh, eelarveprojekt kuus aasta kaks tuhat seitseteist. ja loodetavasti eelarve, mille üle hääletamine paneb äh, Euroopa, lükkab, lükkab Euroopale hoo sisse, mitte ta ei lükka Euroopat rööbastelt kõrvale ja nüüd siis Euroopa Investeerimispank on meie päevakorras. suur tänu, lugupeetud esimees. tõsi, tõsi, täna hommikul paistavad kõik kasutavad sõnamänge, kasutavad sõnamänge. ja mina teen siin omalt poolt väga lühidalt ja oleme sellest aru-, selle aruteluga juba päris palju aega kulutanud ja sekretäriaat tõenäoliselt plaaninud pikka arutelusid, sellepärast et me oleme juba arutelud ära pidanud, oleme juba tutvustanud raportit, aga tahaksin äh, rääkida nendest muudatusettepanekutest, mis on selle raporti kohta esitatud. paljud muudatusettepanekud fraktsioonide poolt äh, on üsna hästi kooskõlas Äh, ja täiendavad teineteist märkimisväärselt üksmeelsemad on fraktsioonid, kui ma oleksin arvanud. nii et äh, kokkuleppe saavutamine peaks olema võimalik. mina suhtun suuremasse osasse muudatusettepanekutesse positiivselt, on siiski aga ka mõningad muudatusettepanekud, mille puhul äh, nende muudatusettepanekutega üritatakse raporti äh, ambitsioonikust piirata, aga ma pean variraportööridega sellest kõigepealt täpsemalt rääkida. minu meelest on raport väga tasakaalustatud, tahtsin, tahtsime tunnustada Euroopa Investeerimispanga tegevust ise, iseäranis, mis puudutab kontrolli, äh, järelevalvet ning läbipaistvust tahtsin äh, õiglaselt kohelda Euroopa Investeerimispanka, mitte lihtsalt neid tühjade sõnadega kiita. ning samal ajal äh, soovisin ma julgustada neid äh, veelgi enamat tegema, kuivõrd äh, tegemist on läbipaistvuse kontrolli ning aruandluskohustuse seisukohast äärmiselt tähtsa asutusega. nii et püüan siis oma seisukohti veelgi paremini välja tuua õnnitleda neid ambitsioonika lähenemisviisi eest ning äh, teisest küljest siis kutsuda neid äh, üles seda tööd jätkama. pean esitama ka mõned kompromissmuudatusettepanekud, hoolimata sellest, et suurem osa muudatusettepanekutest tegelikult räägivad päris samast teemast, aga lõiked äh, kaheksa ja üksteist Nende kohta on esitatud päris palju muudatusettepanekuid, mis on üsna sarnase sisuga, nii et ka katsun mõned kompromissid välja töötada iseäranis lõige üksteist kohta. kui me hakkasime ka kokkulepet äh, hakkasime raportit koostama Euroopa Investeerimispanga küsimuses, siis me ei olnud veel EFSI kahega kuskile jõudnud ja ka seda tuleb nüüd siis arvesse võtta. ja vastavalt ka lõiget üksteist kohendada mõned konkreetsemad teemad ka. fraktsioonid on esitanud muudatusettepanekuid äh, selleks, et juhtida tähelepanu konkreetsetele projektidele või konkreetsetele äh, rahastamisvahendite kasutamistele ja nende mainimine siin äh, minu arvates on kaheldava väärtusega meie ülesandeks minu arvates ei ole juhtumite väljatoomine siin ja asjade nime pidi nimetamine üldist, üldise sisuga raportis, mitte et mul sisuliselt midagi selle vastu oleks, me peaksime keskenduma pigem Euroopa Investeerimispanga tegevusele üldisemalt ning heitma pilguga tulevikku. praegu ei ole õige aeg selleks, et tuua välja konkreetseid projekte, mis, mis näiteks ei ole toiminud. see vähendaks raporti tervikväärtust tegemist on ikkagi rohkem tulevikku suunatud raportiga. ja mis puudutab kontrolli, siis selle eest vastutavad ju kolleegid eelarve kontrolli komisjonis. mõningate punktide puhul aga ei ole nii suur üksmeel, äh, nagu näiteks äh, hinnapoliitika ning äh, palgastasemed. EFSI ähm, äh, kahega seoses rääkisime sellest teemast ka Nõukogu komisjoni ning Euroopa Investeerimispangaga, tegemist on tähtsa teemaga ning äh, ma tahaksin veenda fraktsioone, et nad toetaksid neid lõikeid, mis neid teemasid käsitlevad. kõik, mis puudutab tagatist, palgatagatist ning hinnatamist, peab olema sõnastatud sellisel moel, et ähm, ei oleks mõningate riikide või äh, sektorite eelistamisega, sellepärast et tegelikult see võib ju niiviisi juhtuda. Äh, pangandus ei ole ühesugune Poolas, Rumeenias, Portugalis, Hispaanias ja seetõttu ma arvan, et me peaksime kutsuma üles Euroopa Investeerimispanka äh, Äh, seda tööriista paremini kasutama, et investeeringuid ligi meelitada, eriti kui tegemist on äh, riikidega, kus on seda raske teha. ka hinnastamist, hinnapoliitikat tuleks kasutada selleks, et äh, projektide lisaväärtust tunnustada ma ei oska seda tegelikult äh, hästi selgitada, aga mingisugune tasusüsteem peaks olema, on kindlasti projekte, kes, mis ei ole ainult panganduse seisukohast olulised, vaid mis toovad kaasa ka mingisuguse ühiskondliku kasu. ja need, mis ähm, on edukamad, võib-olla võiks kuidagi hinna, neile ka tunnustust avaldada. Nende, nendele nii-öelda tipptaseme projektidele. Need on teemad, mille puhul meie arvamused lahknevad, aga mina loomulikult kaitsen ka tulevikus oma seisukohta ning üritan teisi veenda selle õigsuses ja siis äh, Euroopa Investeerimispanga välismandaat. praegu toimuvad läbirääkimised, et äh, ja homme algavad kolmepoolsed läbirääkimised. ma ootan enne hääletust veel ning äh, loodan, et, äh, loodan ära, mis sellest saab ja siis vaatame, kas saab selle siia te teksti sisse tuua. esimees, äh, jah, suur tänu selle ettekande eest Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruande kohta. nüüd saavad sõna variraportöörid, kes on täna kohal. härra Ali. ma tänan, kallid kolleegid. kõigepealt tahan veel kord rõhutada seda, et see raport hõlmab väga suures ulatuses EIB tegevust ja kajastab meiepoolseid ettepanekuid. jah äh,, äh, majanduskasvu ja äh, töökohtade toetamine panga poolt, jah, on üks asi, aga samas poliitilised väljakutsed Euroopa Liidu sees ja väljaspool vajavad samuti lahendamist ja sotsiaalmajanduslikest väljakutsetest peaks rohkem rääkima. ja kui me räägime laenu andmisest ja keskpikas perspektiivis peaks ka operatiivplaanile kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat üheksateist viitama, see võeti vastu jaanuarikuus ja seal on ka äh, äh, juttu äh, kolme aasta peamistest tegemistest ja praegu järgmist operatiivkava koostab pank aastateks kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat kakskümmend. nüüd selles osas main compliance, jah, siin me tahaksime rohkem käsutada seda koostöös keelduvate jurisdiktsioonide teemat ning äh, pangapoliitika äh, revideerimist äh, selles valguses. kaks tuhat seitseteist võeti vastu ka aruanne, mis puudutas neid jurisdiktsioone. nüüd vastutus EIB on juba ka lekitajate poliitikaga tegelema ja benchmark peaks, süsteem peaks lihtsustama. nüüd Eh, mis puudutab EIB grupi finantstegevust ja eriti komisjoni poliitikate toetamist, siis see puudutab ainult finantsinstrumente, EIB-l on mandaat, mida ta teostab Euroopa Liidu nimel ja ei tohi seda segi ajada mandaatidega, mis on EIB omavahenditega seotud ja nüüd saab sõna Jose Manuel Fernandez. Ki... Euh, suur tänu, härra esimees, räägin Siegfried Muressani nimel, kes ei saa praegu siia tulla, tal on teisi kohustusi ja räägin siis tema nimel kõigepealt äh, suur tänu selle raporti eest, suur tänu suurepärase töö eest. aga suurepärasus loomulikult sõltub alati ambitsioonidest, nii nagu proua Toma täna hommikul viitas. suurepärane raport, suurepärane, aga võib öelda. aga jah, ma ei hakka siin äh, sellel teemal rohkem äh, arutama ning jätkan härra Muresani nimel, ta on äh, nõus suurema osaga selle raporti sisust, on siiski teemasid, millele ta tahaks rohkem tähelepanu juhtida ja seetõttu on ta esitanud muudatusettepanekuid, muudatusettepanekud viiskümmend kaks, kus soovitakse, et komisjon jätkaks omalt poolt äh, tegevust selle nimel, et kõikidel liikmesriikidel oleksid olemas vajalikud ekspertteadmised, äh, et ähm, saada äh, juurdepääs Euroopa Investeerimispanga vahenditele Euroopa Investeerimispank peab oma rolli suurendama ning pakkuma tehnilist abi selleks, et vähendada erinevusi, geograafilisi erinevusi. muudatusettepanek neliteist ja siis muudatusettepanek sada kakskümmend üks. siin juhitakse tähelepanu äh, Äh, liikmesriikide promotsioonipankadega. ja et saavutada sünergiat ähm, äh, finantseerimisvahenditega äh, ja siis äh, ühtegu- äh, sünergia eesmärkide saavutamise nimel erinevate finantsinstrumentide vahel ning Euroopa Investeerimispanga vahendite vahel töötame äh, iCredit lähenemist ja kolme A lähenemisviisi kui prioriteedina, aga Euroopa Investeerimispank peab rahastama ka riskiprojekte, kui see on nende eesmärkide hulgas. tahame ka LM-i läbisid tõsta ning anda toetust äh, naaberriikidele, kus on äh, demokraatlike süsteemiga äh, seoses puudujääke ning kes vajavad reforme ja kellel on raskusid. tahaksime toetada väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, need on väga olulised meie majanduse seisukohast, aitäh! aitäh, härra Fernandes, härra Sani! Grazie, <clears throat> presidente, molto ma tänan, väga lühidalt ma olen nõus sellega, et eh, muudatusettepanekutega on head ettepanekud tehtud. Eh, ainult kaks märkust on. Eh, kõigepealt järgmise aasta eelarve ja Türgi teema. mitte ainult liitumiseelset abi see ei puuduta kõige suurem riik, kes saab EIB-lt eh, toetusi väljaspool Euroopa Liitu, eh, on see eh, riik. nüüd otsus, mis eelarve osas vastu võetud, tähendab seda, et võivad tekkida tehnilised tõkked, kui hakatakse teat-, sunnitud eelarveridasid korrigeerima. aga kui poliitiline tahe on olemas, siis on võimalik tegutseda ja on vaja avaldada survet ka nüüd EIB-le. tuginedes sellele, mida me võtsime ette üldeelarvega ja revideerisime neid eh, eraldisi, mis Türgile olid lubatud nii et tähtis on mitte ainult majanduslike kriteeriumidega töö, vaid ka demokraatlike ja inimõiguste kaalutlused eh, peavad ka olema arvesse võetud rahaliste vahendite eraldamisel ja peab saama ka mm, muuta asju, eh, eriti kui kõneks on riigid, kes on väljaspool Euroopa Liitu. ja andmetele juurdepääs EIB on üks kõige võimsamaid majanduslikke hoobasid, instrumente, mis Euroopa Liidul on, see on suurim laenuandja, kes rahastab äh, ka avalikku sektorit väljaspool Euroopa Liitu ja paljude riikide majanduskasvule on toetus EIB-lt väga oluline. seetõttu peavad seadusandjad, meie komisjon, kontrolli koda omama korralikku juurdepääsu äh, andmetele. meil peab olema mm, käsutada võimalikult palju informatsiooni, võimalikult palju andmeid. Äh, varem ei ole see olnud nii. EFSi kohta kontrollikojalt on tulnud aruanne, äh, milles räägitakse, et ei, ei esita piisavalt informatsiooni ja nüüd on tulnud aeg pidades silmas, kui tähtsat rolli EIB etendab. peame nõudma, et EIB rohkem informatsiooni jagaks, eriti tundlikku informatsiooni jagaks äh, mõnede projektide kohta, et meie omalt poolt oma aruannetes äh, saaksime paremaid suuniseid anda ja paremini hinnata seda, mida Euroopa Investeerimispank teeb ja saame siis ka kontrollida, kas nad täidavad neid eesmärke, mis neile kui laenuandjale on pandud. ja et me saaksime olla objektiivsed oma hinnangutest, on meil vaja rohkem fakte. suur tänu, proua Maletitš. suur tänu, minagi tahan kiita raportööri suurepärase eh, aru raporti eest ja variraportööre samuti tänan. riigikomisjoni arvamuse autorina tahaksin rõhutada seda, et me olime pisut üllatunud. ma ei leidnud informatsiooni EIB tegevuse kohta, mis puudutavad ühtekuuluvuspoliitikat. isegi kui me vaatame artiklit kolm null üheksa ja kolm D-d, seal öeldakse, et EIB peab ühtset siseturgu toetama, aga samuti aitama kaasa mahajäänud piirkondade arengule. ja üldsätete määrus ja ühtekuuluvuspoliitika sätted seal ütleb ka, et e, on vaja ka EIB-l e vähendada erisusi piirkondade vahel, aga aruandes, mis EIB-lt tuleb, ei ole mingeid andmeid selle kohta, kuidas nad neid erinevusi siis vähendavad. ja kui me vaatame, mis ülesanded EIB-le on pandud, siis jah, projektide ettevalmistamise suutlikkust tuleb neil toetada liikmesriigi tasandil ning ka aitama kaasfinantseerida seda tegevust ja väga lihtne oleks ju eraldi peatükk kõik äh, aruandesse sisse panna, nii et kutsuksime üles seda tegema. ja palun pange see ka oma raportisse kirja. ja veel üks asi, mis pisut üllatav oli see, et kui me analüüsime põhjalikult seda, et millisele teistele riikidele siis rahaline toetus läheb. Äh, me nägime, et viis liikmesriiki saavad rohkem kui viiskümmend protsenti kõikidest laenudest. nii et eh, see läheb viiele kõigele jõukamale liikmesriigile ja ega ole sugugi kooskõlas sellega, mis on kirjas aluslepingus ja eh, samuti ühissätete määruses. ja kui me vaatame temaatilist kontsentratsiooni, et eh, tegevusi, mis puudutavad transporti, energiat, tööstust ja vee- ja jäätmemajandust, siis tehtu on tubli. üle poole laenudest läheb just nendesse sektoritesse. aga ma arvan, et rohkem peaks minema innovatsiooni arengusse, ringmajandusse, sest need valdkonnad aitavad kaasa majanduskasvule liikmesriikides kõikidel tasemetel ja eriti seos teaduse ja reaalmajanduse vahel vajab suuremat toetust. ma tahtsin rõhutada neid aspekte, e, ka see informatsioon peaks teie raportisse sisse minema. Merci eh bien. suur tänu. Need meie hulgas, kes soovivad oma seisukohti raportöörile selgitada, võivad seda teha, aga nüüd Euroopa Investeerimispank ning äh, proua Antoni, palun, saab sõna. suur tänu, äh, esimees, suur tänu võimaluse eest selles dialoogis kaasa rääkida. Euroopa Investeerimispanga finantsaruanne, tegevusaruanne äh, kaks tuhat kuusteist loomulikult on mul hea meel kuulda kiidusõnu oma tegev, Euroopa Investeerimispanga tegevuse kohta, aga juhiksin tähelepanu ühele asjaolule. me räägime siin Euroopa Liidu finants, finantseerimise äh, asutusest, aga tegelikult on tegemist investeerimis, investeerimisasutusega. me toetame oma vahenditega investeeringuid ja investeeringute mahtu analüüsides oleme just äh, tõdenud, et äh, me aitame kaasa makromajanduslikule tegevusele eh, ning meie analüüsi tulemusi tutvustame Euroopa Parlamendile järgmisel eh, nädalal. see on väga oluline tegevus Euroopa Investeerimispanga jaoks ning eh, nendest andmetest ning ülesannetest lähtudes, mis meil on, võime me öelda, et me oleme investeerimisasutus, kui nii võib öelda. ja nüüd räägiksin läbipaistvusest me oleme pingutanud selleks, et suurendada läbipaistvust, et pakkuda rohkem informatsiooni projektide kohta, jätkame seda tegevust mitte ainult EFSI-ga seotud projektide puhul, vaid ka omaenda projektide puhul. nagu te juba teate, enne kui projekte projekt heaks kiidetakse, on info projekti kohta juba kättesaadav meie koduleheküljel ning äh, samuti ka nõukogu äh, aruanded ning prot-, koosolekute protokollid avalikustatakse, me oleme väga avatud. Euroopa Investeerimispank võib avalikustada kõik dokumendid, mida nõutakse sidusrühmadelt. see informatsioon ei ole äh, alati kättesaadav kui näiteks on tegemist ühtekuuluvusvaldkonnaga, see on kakskümmend seitse protsenti meie Äh, tegevusest, meil on, me tegeleme uuendusega, infrastruktuuri, väikeste keskmise suurusega ettevõtetega, siin on horisontaalsed eeskirjad, äh, eesmärgid, äh, kliimategevus, ühtekuuluvus ja me peame saavutama õige tasakaalu, mille määravad meie juhtorganid. ja siis rikkumistest teatamise poliitik-, paika, me oleme oma eeskirju üle vaatamas ja ette valmistamas siis äh, koostöö liikmesriikide arengu äh, institutsioonidega, oleme koostööd liikmesriikide pankadega suurendanud. Äh, EFSI tagatisest, tagatise toetusel meil on üha rohkem koostöömudeleid ja eile toimus meil konverents koos Euroopa Komisjoniga selle konverentsi käigus me analüüsisime äh, võimalusi koos liikmesriikide asutustega, analüüsisime seda, mida on siiani tehtud ning mida võime tulevikuks õppida. see oluline töö jätkub ka tulevikus ning oluline on ka see, et äh, reguleeriv raamistik samas võimaldab sellist äh, arengut ja koostööd EFSIF ja EFSI fondi puhul on see väga oluline eeltingimus, mis võimaldab tõhusama koostöö erinevate asutuste vahel. ja äh, siis äh, tagatis, palgatagatiks ja äh, hinna hindamine, me oleme pank, tegemist on turu põhise ettevõttega, nii et me lähtume turupõhimõtetest hindasid määrates oma hinnapoliitikas. ja me peame siis äh, leidma sellise äh, mooduse, kus ligitõmbamise, tõmbamine ei ole seotud hinnaga, äh, näiteks tehniline abi võib olla tunnustuseks, võimekuse toetus ettevõtetele on teisi võimalusi, mis äh, võivad äh, projekti muuta suurepäraseks projektiks, äh, mitte ainult hind ja hinna puhul rakendamisel oleks tegemist turumoonutustega, mida me püüame vältida. NCG poliitika ja maksustamine. peame kinni Euroopa Liidu õigustest ja NCJ poliitika. ja hinda, ootame nüüd huviga detsembrikuus avaldatavat dokumenti ning siis sellelt lähtuvalt kavatseme ka oma tegevuse aluseid muuta, sõltuvalt äh, viimastest arengutest. suur tänu ja ma arvan, et praegu minu poolt kõik. mul on väga hea meel taas kord korrata lugupeetud esimees, et äh, arvamuste vahetus Euroopa Parlamendiga on meie jaoks väga oluline, õpime sellest palju ning meil on väga hea meel, et äh, meil on võimalik saata teile jätkuraport, äh, tegime seda eelmisel aastal, kavatseme seda teha ka järgmisel aastal ja peame seda oluliseks tulevikus. suur tänu, proua, suur tänu, et tulite täna meie ette, suur tänu selle ettekande eest ja kolleegide sõnavõttu võtab Euroopa Investeerimispank kindlasti ka arvesse. Äh, Eder, kas soovite kokku võtta selle mõttevahetuse? jah, härra esimees, teen lühidalt. ma tegelikult rääkisin suurema osa oma jutust juba alguses ära ja terve rida muudatusettepanekuid, mille on esitanud liberaalid ning äh, rap-, äh, Rahvapartei on vastuvõetavad, sellepärast et need lähevad väga hästi kokku raporti üldise vaimuga. ma väga kahju, et härra Tšani on lahkunud, sellepärast et aa, ta on siiski kohal Äh, sest et ta mm, viitas Türgile ja ma tahaksin sellest äh, rääkida natuke. Türgi teema on väga tihedalt seotud äh, Euroopa Investeerimispanga välisvolituste teemaga. komisjon, Euroopa Investeerimispank, nõukogu on samal seisukohal, et Euroopa Investeerimispanga tegevust Türgis tuleb vähendada ning äh, suunata mujale. aga praegusel hetkel ei ole olnud veel võimalust ähm, ähm äh, igal juhul soovitakse Türgi investeeringuid vähendada praegusel hetkel, see on üldine põhimõte. mis puudutab ähm, Regi ning Econit, siis eile saavutati kokkulepe. ma ei ole veel saanud seda kokkulepet, selle kokkuleppega tutvuda põhjalikult ning seda kommenteerida. nii et ähm, igal juhul võtan kõike seda arvesse, mis on, puudutab regionaalpoliitikat. aga tahaksin natukene rääkida nendest muredest, mis meil Euroopa Parlamendis on see on seotud läbipaistvusega ning juurdepääsuga informatsioonile, nagu ma alguses ütlesin, mina tahtsin, et oleks selge, et Euroopa Investeerimispank pingutab palju omalt poolt, aga me peame äh, ka tulevikus stimuleerima äh, arengut selles suunas ja väga raske on meil parlamendis sageli õiget infot kätte saada ka Euroopa Investeerimispangaga seoses kehtib sama põhimõte. mõnikord öeldakse meile lihtsalt, et kogu info on juba internetis olemas, aga mõnikord on seda infot nii palju, et asjakohast infot on väga raske üles leida. nii et äh, sellel tuleb kindlasti silm peal hoida ja siis äh, äh hinnapoliitika me saame tõesti aru, et tegemist on turupõhise tegevusega, tegemist on pangaga, aga samal ajal ei saa unustada seda, et ähm, et tegemist on pangaga, mis pakub teenust kommertspangaga ja et, äh, et ainult hind peaks äh, projekte ligi meelitama. loomulikult tehniline abi on äärmiselt oluline. Hmm. me ei tahaks loomulikult mingisugust äh, turumoonutust aga, aga hind võib siiski olla ligimeelitav asjaolu mõningate projektide jaoks ja kui ei kasutata äh, hinnapoliitikat äh, ligimeelitava tegurina, siis äh, võib see olla keeruline. aga loomulikult moonutamist tahame igal juhul vältida. hääletamine toimub eelarvekomisjonis neljandal detsembril, esmaspäeval siin Brüsselis. ja nüüd siis äh, hakkame rääkima kolmepoolsetest läbirääkimistest ning äh, finantsmääruse lihtsustamisest. Äh, lihtsustamine või ma loodan, et see ei ole eksitav info siin, palun um,. suur tänu. jah, ma vaatan, te olete liiga optimistlik. meil on nüüd kümme kolmepoolset olnud ja hea uudis on see, et kakskümmend lehekülge on jäänud e, ja siis oleme esimese lugemisega ühele poole saanud. nii et tõesti, lõpp on juba näha ja see on hea uudis sest kõik osapooled on seda meelt, et peame tööga lõpule jõudma, enne kui Eesti eesistumine lõpeb, see on siis detsembri lõpuks. kõigepealt seetõttu, et eh, oleks praktiliselt võimatu, et järgmine eesistuja Bulgaaria võtab üle kogu selle töö, mis seni on tehtud ähm, jah, see olnuks täiesti äh, ebamõistlik, seda ei saa oodata ja teiseks Agri ja Regi on oma tööga ka lõpule koondmäärusega jõudnud ja põllumajanduspaketi me hääletasime täna hommikul läbi seoses omnibussiga ja tähtis on, et esimesest jaanuarist need määrused oleksid meil olemas nii, aga meil on veel väga-väga palju tööd vaja ära teha. jah, me oleme kõrvale pannud seitsekümmend, kaheksakümmend artiklit, milles kolm institutsiooni on otsustanud tagasi tulla läbirääkimiste laua taha ja hiljem neid arutada. nii et viis-kuus kolmepoolset kohtumist on veel kavas. nüüd kolmepoolsetel pärast viimast aruannet teile. oleme arutanud auditeerimist ja samuti eelarve täitmise heakskiitu, menetlust ja aruandlust. ja meie esimees ütles, et parlament tahab kõigepealt menetlusi lihtsustada ja teiseks ka kiirendada. ja me tahame vähemasti tagada, et eelarve täitmise menetluse kalender näeks ette, et N pluss üks on kõige hilisem lõpu eh, tärmin, termin, aga meil ei ole siin veel kokkulepet. samuti auditeerimisprotsessis on erimeelsusi ja me ei ole jõudnud kokkuleppele veel ja lõpetuseks tuletan variraportööridele meelde, et järgmine kohtumine on esmaspäeva õhtul ja tähtis on, et tuldaks kohale, tähtis on, et meil arutelud toimuksid enne, kui me läheme jälle kolmepoolselt kohtuma. ja enne juuri äh, arutelu, mis on esmaspäeva õhtul. aitäh raportöörile. tunnustan teie pühendumust, tegemist on tõesti üüratu tööga väga palju koosolekuid. see on tõesti vägagi kirglik tegevus aga ma arvan, et see väljavaade, et meil on järgmine mitmeaastane finantsraamistik, äh, siis meil oleks vaja ka korralikku finantsmäärust ja selle läbivaatamist, sest vaadates, mis toimub koha peal, mida ma näen peaaegu igapäevaselt, siis äh, see on täiesti võimatu, meil oleks vaja head finantsmäärust, sest et äh, inimesed muidu keelduvad Euroopa Liidult abi taotlemast, sellepärast et see on äh, kõik nii keeruline, need äh, eelkontrollid, järelkontrollid, kontrollide kontrollid, äh, tegemist on täieliku usaldamatuse õhust, õhkkonnaga ja see ei to-, saa niimoodi jätkuda. see lihtsalt äh, ähm, diskvalifitseerib Euroopa, Euroopa Liidu kodanike silme silmis ja nüüd annaks sõna variraportöörile Vladimir Mankale. aitäh. tahaksin siin tunnustada raportööri, ma olen osalenud ainult ühel kolmepoolsel kohtul, kohtumisel, kui äh, kahe kuu jooksul on vaja osaleda kümnel kolmepoolsel kohtumisel, siis see on väga raske ülesanne. vaja on äh, teha ka head äh, eeltööd, et meie läbirääkimised äh, kiiresti edasi liiguks, et me saaksime sellel aastal asjad lõpetada, et saaksime jätkata järgmisel aastal ja seetõttu tahaksin tänada kõiki kutsuda kõiki üles, et äh, me peaksime lõpuni vastu, sest äh, maksete saajad, äh, kasusaajad, need oot-, nad ju ootavad meilt seda. aitäh! ja proua Kresslet siis vabandame, avaldame talle tunnustust, et ta on olnud ähm, väga kättesaadav ja tal on väga palju teadmisi, mis tõesti on imetlusväärne, ma tõesti väga arvestan temaga selle lihtsustamise osas, aga see ei ole olnud lihtne, sellepärast et äh, komisjon on öelnud, et ei saa äh, keset finantsraamistikku äh, seda finantseeskirja lihtsustada, aga meil on vaja järgmise finantsraamistiku jaoks saavutada see, et meil oleks lihtsamad finantseeskirjad, nii et äh, vaja oleks, et järgmine finantsraamistik siis äh, käiks kaasas tõelise eeskirjade lihtsustamisega, mis oleks, äh, kus meil oleks usaldusepõhine loogika, mitte umbusaldamise loogika. ja Richard võib-olla siis äh, tahab asjad kokku võtta, keegi teine ei ole siin sõna soovinud, kui ei ole midagi rohkem lisada sellele soovile, et me üritame äh, kokkuleppele jõuda enne aasta lõppu, et Omnibus lahutatakse sellest, et seda käsitleda täiskogul enne aasta lõppu, kuna oli kahtlusi selles osas, kas enne aasta lõppu finantseeskirjadega lõpule jõutakse. Ehm, ja mina toetan seda, et Agri Omnibus saaks jõustuda järgmise aasta algusest, eriti võttes arvesse ka konkurentsiküsimusi. ja nüüd äh, lähme olulise arutelu juurde nimelt äh, selle töö rahastamine, mida Euroopa tahab äh, toetada Aafrikas ja tahaksin äh, tervitada meie külalisi, härra Kundunsi, Roberto Ridolfit Euroopa Komisjonist, rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraadist EFKOst ja äh, härra Sergei Uvatara äh, Euroopa Aafrika Kaubanduskoja Äh, president. Äh, me oleme temaga kohtunud juba märtsikuus äh, ja see üritus on siis, toimub siis Euroopa Parlamendi Aafrika nädala raames enne viiendat Euroopa Liit, Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu tippkohtumist, mis toimub Abidžaanis kahekümne üheksandal, kolmekümnendal novembril. seal osaleb ka äh, Äh, äh, sellest räägib ka härra Dajani, täna ma tervitan siin ka Ahveti ja Teeve liikmeid, kes on äh, täna kutsutud meie arutelul osalema. tervitan siin proua McCavanit, ma ei tea, kas ta on siin. ta pidi tulema, oli öeldud, et ta tuleb, see mõttevahetus toimub meil niimoodi, et äh, anname kõigepealt sõna härra Tuntsile selleks, et ta räägiks meile Euroopa Liidu rahastamisvahenditest, mida praegu Euro-, Aafrikas rakendatakse, siis saab sõna härra Ridolfi selleks, et kuulda, et kuidas Euroopa äh, jätkusuutliku äh, arengufondi vahendid saavad olemasolevate vahenditega koos töötada ja härra Ouattara räägib siis meile Aafrika kohapealsete äh, tegijate seisukohast ja kõigepealt saab sõna siis härra Kunduns, Euroopa Liidu Aafrika suhete direktor ja võib-olla piirduksite siis äh, umbes äh, tosina minutiga. aitäh, luban teile, et teen lühidalt. Nagu Like to, to thank, um... ma esmalt sooviksin tänada parlamenti selle arutelu korraldamise eest, see on oluline arutelu. aga äh, ka väga tormiline. järgmisel nädalal lähme Abidžaani selleks, et äh, valmistada ette järgmist Euroopa Liidu, Aafrika Liidu tippkohtumist ja see on oluline tippkohtumine, kuna me tunneme ja näeme seda ka aruteludes, et Euroopa Liidus on äh, uuesti tõusnud äh, teadlikkus sellest, kui oluline on Aafrika ja et äh, me arendame nüüd uut vaadet mandrile. kindlasti on rändekriis andnud oma panuse sellesse, et paremini mõistetakse seda, et see, mis Aafrikas toimub, ei piirdu Aafrika piiridega ja et vaja on positiivseid arenguid meie naabermandril, et kõik, mis seal toimub, see mõjutab otseselt ka Euroopa Liitu. ja alustades äh, sellest äh, rände aspektist, et äh, see, mida me oleme näinud, on see, et tegemist on väga suure mandriga, kus on väga palju väljakutseid, esmalt demograafiline väljakutse, aga seal on ka väga palju võimalusi võimalusi demograafilise dividendiga seoses, majandusarenguga seoses, seal on tohutu potentsiaal paljudes valdkondades, näiteks põllumajanduses, tohutu potentsiaal äh, uuenevate energiaallikate, uuenevaid energiaid, energiaallikaid kasutades energia tootmise jaoks, nii et vaja on äh, keskenduda sellele, kuidas seda potentsiaali saaks ära kasutada, sellele keskendutakse ka tippkohtumisel, võttes arvesse, et tegemist on noore mandriga, mille elanike arv kahekordistub aastaks kaks tuhat viiskümmend, mil, mis selleks hetkeks on kõige suurem elan-, suurema elaniku arve, arvuga ja kõige noorema elanikkonnaga manner maailmas, nii et Euroopa prioriteedid peegeldavad seda, et ülemaailmse arengutegevuskava prioriteedid on ka muutunud. kahe tuhande viieteistkümnenda aastani oli meil ajastu, mida äh, puudutasid aastatuhande arengu eesmärgid, aga nüüd on meil uus äh, ajastu, kus on olulised jätkusuutliku arengu eesmärgid ja peamised äh, teemad, millele keskendutakse, on täna, millele me täna keskendume, on meie finantskohustused seoses Aafrikaga. võib-olla ma alustan ühe äh, sellega, et ma räägin, milliseid instrumente me kasutame Aafrikas. meil on kolm geograafilist instrumenti Aafrikas, üheteistkümnes arengufond, meil on DCI, see tähendab eelkõige vahendit lõuna, vahendeid Lõuna-Aafrikale ja meil on ka naabruspoliitika instrument. ja meil lisaks sellele on DCI eh, temaatilised programmid, DCI eh, Pan-Aafrika programmid, eh, Euroopa demokraatia ja inimõiguste instrument, meil on instrument, mis annab panuse stabiilsuse ja rahu saavutamisse ja arengu intra AKV programm, mis äh, muuhulgas ka tegutseb Aafrikas, mitte ainult, aga eelkõige Aafrika ähm, rahu tagamise rahastu kaudu, mis võimaldab meil äh, anda rahastust ja olla tegusad äh, piirkondades, kus me ei saaks tegutseda ainult Euroopa Liidu eelarvevahenditega. nii et kokku tuleb üsna Äh, palju vahendeid kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani äh, umbes kolmkümmend üks miljardit eurot äh, on meil kulukohustusi Aafrika jaoks. kui me vaatame Euroopa Liidu hallatud vahendeid, kui me lisame sellele Euroopa Liidu liikmesriikide panused, siis muutub see summa väga palju suuremaks, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal näiteks Euroopa Liidu liikmesriigid Äh, um-, umbes kakskümmend üks äh, koma neli miljardit andsid äh, Aafrikale arenguabi ja tegemist on väga suure panusega, see on, see teeb meist suurima abiandja Aafrikale ja seda kõike tuleb näha kontekstis, kus ka poliitiliselt me oleme kõige olulisem partner, ehkki ka teised, eriti hiinlased, ähm, äh, on järjest aktiivsemad Aafrikas, aga me oleme ka suurim kaubanduspartner, kolmkümmend kolm protsenti Aafrika impordist tuleb Euroopast ja nelikümmend protsenti Aafrika ekspordist läheb Euroopasse, me oleme suurim välismaise arenguabi andja Aafrikas, üks kolmandik kogu Aafrika välismaisest arenguabist, äh, välismaisest investeeringutest tuleb Äh, Euroopast ja äh, ja ka väga palju ülekandeid tehakse, nii et äh, nii et see arenguabi, mida me andsime kakskümmend üks, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kakskümmend üks miljardit, see on täpselt sama sum-, suur summa, kui kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kanti Euroopast Aafrikasse üle rahalisi vahendeid inimeste poolt. meil on väga palju instrumente, mille kaudu me Aafrikas tegutseme ja teil on olnud võimalus seda juba arutada ka volinik Mimitsaga tulevikus. me võib-olla kaalume seda, et see keerukas äh, õiguslik äh, keskkond, kus meil on väga palju erinevaid finantsinstrumente, et kas me ei peaks tegema äh, jõupingutusi selleks, et Äh, lihtsustada neid instrumente, et parandada nende paindlikkust, äh, nende kasutamist lihtsustada ja vähe, ära kaotada need äh, kunstlikud tõkked nende vahele, et tõesti oleks võimalik kõigehõlmavalt reageerida sellele, mis toimub Aafrikas, kuna see on väga oluline Euroopa Liidu jaoks. ja teine kommentaar puudutab seda, kuidas me Aafrikas tegutseme, millised on meie mudelid, mida me kasutame, me näeme, et toimub nihe traditsioonilistelt töömeetoditelt projektide rahastamisele, projektide rahastamiselt äh, uutele meetodile, meetoditele ähm,, äh, näiteks eelarvetoetusele, mis on instrument, mis võimaldab meil äh, Äh, saada poliitilist kasu äh, meie, meie rahastuselt äh, ja parandada poliitilist dialoogi. ja teiseks, millest räägib Roberto, mm, see garantii andmine ja ja tegemist ei ole lihtsalt sellega, et antakse arengurabi, arenguabi, vaid arenguabi kasvatatakse selleks, et kaasata rahastust teistest allikatest ja võttes arvesse, kui suured on need väljakutsed, millega Aafrika silmitsi seisab, arvame, et see ongi see tee, mida me peame käima, kasutama areng, ametlikku arenguabi selleks, et kaasata teisi vahendeid, mida on võimalik saada kas siis avaliku või erasektori Äh, vahenditest. ja sellega ma praegu lõpetaksin. see oli praegu minu panust arutellu. aitäh, härra direktor, teil oli äh, kaksteist minutit aega, aga te piirdusite kaheksa minuti ja kolmekümne nelja sekundiga, rääkisite kõige olulisemad asjad ära ja nüüd siis äh, enne kui anname sõna härra Ridolfile, oleks tore võib-olla, kui meie kolleegid, kes tahaksid sõna võtta, saaksid kohe võimaluse. kes soovib sõna? härra Depree, palun. aitäh, äh, esimees. ma ei ole tõesti äh, selle valdkonna spetsialist, millest te just rääkisite, aga on kaks äh, numbrit, mis äratasid minus huvi mida te mainisite ja et äh, need summad on võrreldavad, te ütlesite, et äh, teataval perioodil Euroopa Liidu fondide tegevus äh, oli umbes kakskümmend üks koma viis miljardit ja see kakskümmend üks koma viis miljardit umbes oli sama suur summa kui see summa, mille Aafrikast lahkunud aafriklased kandsid üle Aafrikasse samal perioodil mul tuli üks mõte, et kui me kahekordistaksime nende aafriklaste arvu, kes tulevad meile töötama, siis äh, selle asemel, et meil oleks kogu see mm, bürokraatia, mis, äh, mida see muudaks voilà,? see oli esimene küsimus ja härra Kölmel, palun. aitäh, esimees. aitäh selle väga huvitava ettekande eest, mis äh, hoolimata oli väga sisukas ma tahaksin äh, rääkida sellest, et me rääkisime vahetult enne sellest, kuidas lihtsustada meie eeskirju ja nüüd me kuulsime, et kui keerukas on ka siin äh, see kõikvõimalike erinevate fondide võrgustik, kui me räägime Aafrikale antavast abist. Te ütlesite ka seda, et kõik, et seda oleks vaja muuta, aga minu jaoks on väga oluline see, et jättes kõrvale selle asjaolu, et vaja on loomulikult aidata hädas olevaid inimesi, peab meile olema selge see, et mida me selle abiga soovime saavutada. ja legitiimne peab olema ka see, et abi andmist kombineeritakse Äh, sellega, et soovitakse saavutada olukorra paranemist, eriti kui me viimastel aastatel oleme näinud, et äh, tegemist on tohutu äh, rändekriisiga, see ränne tulen-, tuleb ka Aafrikast ja siis tuleks nüüd tegeleda sellega, et kus on neid eesmärke saavutatud ja kuidas nende eesmärkide saavutamist mõõdetakse. kes veel sooviks sõna? kui lubate, siis äh, ka mina võtaks sõna, sest ma arvan, et äh, Aafrika on Euroopa jaoks väga oluline teema. demograafid ütlevad meile, et äh, Aafrika rahvastik kasvab kaheksasada miljonit või isegi miljardi võrra järgmise kolmekümne aasta jooksul ja kui midagi ei tehta selleks, et tagada Aafrika arengut, siis kuhu need aafriklased minna tahavad, ähm, kui mitte Euroopasse, kuhu mujale nad ikka lähevad? nii et äh, ma arvan, et tegemist on tõesti võtmetähtsusega väljakutsega Euroopa Liidu jaoks ja te ütlesite meile, millised erinevad instrumendid meil on, aga äkki meil on äh, kokkuvõttes liiga palju instrumente ja äkki meil on liiga palju instrumente ja neil on liiga vähe vahendeid selleks, et äh, meie ülesandeid täita. tegemist on äärmiselt olulise väljakutsega, äärmiselt suure väljakutsega, kakskümmend üks koma viis miljardit, mil, mida just meile siin äh, härra Depree ütles äh,, see on null koma viisteist protsenti Euroopa Liidu SKT-st, aga Aafrika diasporaa äh, saadab Aafrikasse umbes sama palju äh, vahendeid. härra Depree ütles, et tegemist on töötasuga, aga see võib olla ka äh, riigi poolt saadav abi, ma tean, mis toimub äh, minu koduriigis Prantsusmaal, näiteks äh, Prantsusmaal elavatele aafriklastele antakse ju ka abi ja seda osaliselt kantakse, ma arvan, üle Aafrikasse nii et me kõik peame küsima, mida iga liikmesriik on teinud, mida Euroopa teinud on. kas äkki ei ole tulnud aeg, härra direktor, küsi-, nõuda äh, liikmesriikidelt, et nad oleks konkur-, äh, koostööaldimad, tegutseks pigem ühiselt, selle asemel, et pidada äh, eraldi suhteid eelnev, e-, e-, varasemate kolooniatega tingimustes, mis on üsnagi keerulised Äh, need ongi need küsimused, mida soovisin teile esitada, härra direktor, aga ma arvan, et me kõik peame olema teadlikud sellest, et tegemist on äärmiselt olulise teemaga ja seda tuleks võib-olla käsitleda veidi teistmoodi, äh, mitte mõeldes ainult selle, mõeldes sellele, et äh, tegemist on naabruspiirkonnaga, kõigepealt on vaja äh, piirata rännet ja meil on vaja tegevuskava Aafrika kohta ja meil peaks olema partnerlus Aafrika riikide ametivõimudega selleks, et nad võtaksid vastutuse ja selle eest, et nad pidurdaksid rändevooge, et äh, vähemalt, äh, et kui tegemist on äh, majandusmigrantidega, ähm, siis praegu on ju olukord selline, et mõned Aafrika riigid keelduvad tagasi võtmast oma majandusmigrante. igaüks peaks ikka oma kohustused ise täitma. härra Munka, palun aitäh. esimees, tahaksin tänada äh, äh, siin selle ettekande eest, tahaksin jätkata sealt, kus teie äh, siin lõpetasite, ÜRO hinnang on, et saja, sajandi lõpuks kasvab Aafrika elanikkond praeguselt ühelt koma kahelt miljardilt neljale miljardile, see on ju tohutu kasv, me peame äh, sellega tegelema, et kui on nii palju inimesi, kes elavad vaesuses, siis tulevikus äh, on meil sadu miljoneid äh, migrante ja seepärast tuleb meil tegutsema asuda kahes valdkonnas, kõigepealt äh, tüdrukute ja poiste hariduses, selleks et võidelda vaesusega ja teine valdkond, me peame looma töökohti ja peame looma töökohti Aafrikas, selleks on meil vaja analüüse, et mida see võiks maksma minna. ja me peame tegema koostööd ka teiste ähm, suurvõimudega, näiteks äh, USA-ga, te ise ütlesite, et arenguabi me piisavalt palju ei anna, sellest arenguabist, mida me anname, ei piisa ja ja väga paljud äh, Aafrikale antavatest vahenditest lõpetavad lõpuks äh, maksuparadiisides, see on tõesti probleem, äh, mis tuleb lahendada. aitäh, härra Manka! ja härra direktor, kui äkki sooviksite vastata nüüd nendele sõnavõttudele, teil on selleks sõna. aitäh nende küsimuste eest mis on muidugi väga asjakohased. ma võib-olla ei vasta neile eh, selles järjekorras, milles neid esitati. alustaksin sellest, mida te ise ütlesite, härra esimees, et demograafia on tõest-, tõepoolest suureks väljakutseks, et üks koma kaks miljardit eh, elanikkonna praegu, elanikku praegu ja kaks tuhat viiskümmend, kui ennustused on õiged, nagu nad tõenäoliselt on on neid äh, kaks koma neli miljardit. see tähendab äh, väga suurt survet nendele ühiskondadele, majandustele. ja kui meil ei õnnestu positiivset dünaamikat saavutada Aafrika mandril, siis äh, see mõju mm, Euroopale saab olema ka väga suur sõltumata sellest, mida me teeme Vahemerel. nii et äh, need investeeringud, äh, see oluliste poliitikate kasutamisele võt-, kasutusele võtmine on hädavajalik ja seda on äh, vaja hakata tegema kohe. nagu te ütlesite, on selleks vaja tõelist poliitilist partnerlust, mis on põhimõtteliselt erinev sellest, mida me oleme senini teinud et seni on meil olnud loogika, et meie anname raha, teised saavad äh, abi. esimees. kas te ütlesite, et kahe tuhande viiekümnendal aastal on aafriklasi kaks koma neli miljardit, kui, kui palju see rohkem on võrreldes praeguse elanike arvuga? seda on äh, kaks korda rohkem, ühest koma kahest miljardist saab kaks koma neli miljardit. see tähendab seda, et aastal kaks tuhat viiskümmend on Aafrika kõige tihemini asustatud äh, rahvast, äh, piirkond ja kõige noorem piirkond, kõik mandrid vananema, vananevad, välja arvatud Aafrika manner. ja vaja on tõesti poliitilist pühendumust, on äh, väga põhjalikult vaja muuta meie suhet Aafrikaga, mis on põhinenud sellel, et Äh, tegemist on raha andja ja raha vastuvõtja suhetega ja tulen tagasi selle juurde, mida te ütlesite, et äh, need vahendid, mida meie anname, need äh, peavad olema seotud tegevuskavaga, poliitilise tegevuskavaga ja ma arvan, et see tippkohtumine, mis toimub Abidžaanis, teeb selle ka tegelikkuseks. üks asjadest, mida meie oleme nõudnud ja mida nõuavad liikmesriigid, on, et ma tihti kasutan seda metafoori, et selleks, et Äh, kõndida on vaja kahte jalga. nii et meie teeme jõupingutuse, aga võrreldava jõupingutuse peavad tegema ka meie Aafrika partnerid. ja see, millest räägib äh, äh, Roberto, see ongi selle edasiarenduses. me soovime, et Aafrika tõmbaks ligi rohkem investeeringuid kui praegu, meie saame teha jõupingutusi, kasutades ametlikku arenguabi, aga on vaja ka, et Aafrika partnerid teeksid jõupingutusi selleks, et parandada investeerimiskliimat. üks asi ei saa toimida ilma teiseta ja muidu see kuidagi toimima ei hakka ning selle tegevuskava määratlemisega me tegeleme, see võetakse vastu Abidžaanis ja kui ma nüüd räägin siin sellest, et kui palju on vaja töökohti, siis võttes arvesse demograafilised arengud, Aafrika peaks looma kaheksateist miljonit töökohta aastas. see on, seda on tohutult palju. see ei ole tegelikult teostatav. selleks, et äh, luua võimalikult palju töökohti, tuleks tõepoolest äh, ähm, tegeleda äh, investeerimisega, luua lisandväärtusel põhinev majandus ja teil on õigus tuleks inimesi koolitada. Äh, ei piisa sellest, et äh, luuakse lihtsalt töökohti, vaid äh, noored aafriklased peaksid olema võimelised ka neid, neil töökohtadel töötama. nii et tõesti tegutsemine selleks, et inimesi harida, koolitada, kutseharidus on väga oluline ja see on üks nendest asjadest, mida me sellel tippkohtumisel kavatseme ka äh, käsitleda ja see viib meid ühe väga delikaatse küsimuseni, siiski esitan selle, pere planeerimine ja see seksuaalsed ja reproduktiivõigused, me teame, et see on väga delikaatne teema mõningate meie liikmesriikide jaoks, aga ma arvan, et vaja on teha jõupingutusi selleks, et tõesti alandada seda eh, rahvastiku juurdekasvu määra ja seda on võimalik teha ainult hariduse naiste ja tüdrukute harimise kaudu, äh, selle kaudu, et tehakse jõupingutusi selleks, et luua naistele töökohti, äh, tehakse jõupingutusi äh, pere planeerimise vallas, et niimoodi oleks võimalik seda ähm, rahvastiku juurdekasvu määra ka vähendada ja kõige selle jaoks on meil vaja ja selles osas olen teiega täiesti nõus, ühist jõulisemat tege-, tegutsemist Euroopa Liidu ja liikmesriikide poolt me kõik teame, millised on meie tegutsemise piirid, meie eelarvete piirid. ma loodan, et arutelud, mis puudutavad järgmist finantsperspektiivi, ei vii meid sellise tulemuseni, mis vähendaks märkimisväärselt välistegevuste eelarvet. see arutelu, mis puudutab mm, arengufondi eelarvet, see hõlmab kõiki tulevasi eeliseid, aga ka tulevasi riski, sellest, riske, sellest ma praegu ei räägiks, aga lisaks äh, haldusele, lisaks sellele, mida me teeme välistegevuste raames, on vaja teha ka teisi jõupingutusi. see puudutab eelkõige sünergia loomist ja erinevate vahendite koordineerimist, mida äh, haldavad äh, liikmesriigid äh, see, seda nimetatakse ühiseks vahendite planeerimiseks, see on keerukas, kuna meil on erinevad meetodid, aga meil on vaja üle saada nendest bürokraatlikest tõketest, sellepärast et põhimõtteliselt on tegemist siiski poliitilise väljakutsega. ja me üritame ka võimalikult palju kasutada ära Abidžaani tippkohtumist ja neid ühiseid äh, Äh, lubadusi, mida me anname, kõik liikmesriigid on esindatud seal, peaaegu kõik riigi- ja valitsusjuhtide tasanditel, mõned välisministrite tasanditel, et äh, kui võetakse vastastikku kohustusi, siis äh, tehakse ka pärast vajalikke jõupingutusi selleks, et analüüsida liikmesriikidega koos, et kuidas neid jõupingutusi ellu rakendada. seda ei ole võimalik teha ainult nende vahenditega, mida me haldame Euroopa Liidu tasandil, vaid seda on, saab teha nende vahendite abil, mida liikmesriigid kahepoolselt haldavad. ja viimane asi, millest rääkis härra Depree, see on väga poliitiline küsimus. et need vahendid, mis tulevad diasporaast, me oleme juba väga palju ära teinud selleks, et vähendada öö, äh, äh, nende ülekannetega kaasnevaid kulusid, varem oli raha ülekandmine Euroopast Aafrikasse väga kallis, aga nüüd äh, on neid kulusid õnnestunud vähendada, aga tuleb mõelda ka sellele, et mida selle rahaga tehakse, et kas ei tuleks luua instrumente, mis võimaldaks seda, saavutada seda, et et see oleks lihtsalt mingi äh, täiendav sissetulek, mida saab kulutada, või oleks võimalik teha midagi, mis võimaldaks seda raha kanaliseerida, suunata selliste eesmärkide suunas, mis oleksid äh, kasumlikumad äh, ja rentaablimad äh, investeeringutena. tegemist on eraisikute vahenditega, seetõttu on see väga ähm, delikaatne küsimus, aga see vajalik on sellele mõelda kas ka, ma ütlesin, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oli tegemist võrreldavate summadega, kakskümmend üks miljardit oli ülekandeid ja kakskümmend üks koma neli miljardit oli ametlikku arenguabi. kas ähm, neid oleks võimalik asendada, mina ei arva seda, sest äh, see, mida Euroopa suudab välja kannatada seadusliku rände raames, seda on väga vähe ning tulen tagasi selle juurde, mida just ütlesin, et see, kuidas seda raha kasutatakse, see ei ole võrreldav. ametliku arenguabi sellel on tohutuid eeliseid võrreldes selle kahekümne ühe miljardi summaga, euroga ülekannetest, et kui vaadata, milline mõju on sellel äh, Äh, nende riikide jätkusuutlikule arengule, siis sellel kahekümne neljal, kahekümne ühel koma neljal miljardil ametlikul arenguabil on palju suurem mõju kui sellel kahekümne ühel miljardil ülekannetel. ma loodan, et vastasin teie küsimustele. Te vastasite nii hästi, et tekitasite kohe uusi küsimusi. nii et äh, meil on siin tõesti väga hea interaktsioon, härra Depree, palun ähm, minu küsimus ähm, siiski tähendas ka midagi. ma arvan, et äh, ei ole õige mõelda, et äh, praegune demograafiline areng ähm, et ma arvan, et äh, kui on rohkem haridust, siis inimesed ka nii palju ei paljune, aga on illusioone mõelda, et see rändesurve väheneb. see võib inimesi šokeerida mina ei usu, et äh, hoolimata nendest vahenditest, mida me anname, õnnestub rändesurvet peatada, ähm, sel-, eriti seda rändesurvet, mis tuleneb äh, äh, Saharast lõuna poole jäävast Aafrikast. nüüd räägiks kliimasurvest. Ähm, tahtsin rääkida kahest asjast. kui inimesed on tulnud siia ja läheb, Äh, saadetakse raha Aafrikasse, siis need on eraisikud, ei ole vaja bürokraatlikke struktuure ja mõningate äh, perekondade jaoks võimaldab see juurdepääsu tervishoiule ja haridusele. ei tuleks seda alahinnata. ja ma olen teiega nõus, et äh, kui me saaksime äh, töötada välja mehhanismid, mis võimaldaksid teatavatel hetkedel kollektiivselt asju arendada, mis võimaldaksid ka äh, arengut edendada, ma tulen siin tagasi muude sõnavõttude juurde, see, et meil on erinevaid, äh, väga palju erinevaid instrumente nii liikmesriikide tasandil kui Euroopa Liidu tasandil, ükskõik, kas need on eelarve osaks või väljaspool eelarvet, tegemist on väljakannatamatu bürokraatiaga vaja on tõesti kultuurilist ja poliitilist muutust Euroopa tasandil, vaja on, et me annaks kõik sellesse panuse siin te nüüd äh, panete küsimärgi alla komisjoni ametikohtade ülesehituse. et võib-olla oleks vaja teha audit komisjoni organigrammi äh, äh, üle. härra Fernandes, palun. suur tänu, lugupeetud ähm, esimees, äärmiselt huvitav arutelu, väga oluline arutelu minu jaoks on tähtsaim hariduse, koolituse osakaal, ma ei tea, kuidas seda siin kõige paremini välja tuua, kui me ei panusta sellele, siis liiguvad asjad vales suunas. meil on vaja inimesi, kes äh, lähevad Euroopa Liitu selleks, et pärast Aafrikasse tagasi minna mul on küsimus, meil on Euroopa Säästliku Arengu Fond ja on juba riike, kes tunnevad selle vastu huvi või kuidas? ja kui on riike, kes tunnevad selle vastu huvi ja kui see toimib ja toimib koos platvormi, asjad koos plat-, platvormidega hakkavad ka minema, siis äh, millal asutakse plaane ellu viima? kas selle mitmeaastase finantsraamistiku jooksul juba? ja ja kui see on äh, hiljem, siis on kõik väga hästi, aga ja siis see nõndanimetatud blending äh, arengufondiga koos, Euroopa Arengufondiga koos, et äh, kuidas on praegu selle Euroopa Arengufondi programmide rakendamisega. suur tänu, härra Kölmel, palun! suur tänu, minagi tahan äh, täiendava küsimuse esitada, see on lühike. mul oli hea meel pool aastat tagasi Maailmapanka külastada ja mulle öeldi seal, et nemad on eksperdid arenguabi vallas Aafrika osas ja ütlesid, et on väga tähtis, et mitte ainult raha ja rahasummasid ei vaadataks, mida sinna saadetakse, vaid peab ka vaatama, et oleksid äh, stabiilsed need riigid, kellesse investeerida, sest vastasel korral on see lihtsalt raha väljaviskamine aknast, ükskõik siis milliste summadega tegemist on. ja peale selle äh, ei saa liiga suuri koormat panna nendele riikidele, neil ei ole piisavat äh, haldusstruktuuri äh, ja vähem on isegi parem. ja me tahame tõesti kõikidele head teha, aga sellest ei piisa, on vaja kasutada olemasolevaid struktuure ja neid edasi arendada arukalt. Äh, ei saa eeldada, et Euroopa Liidu rahaga üleöö struktuurid muutuvad Aafrikas ja paar aastat tagasi oli mul võimalik ühe saksa professori ettekannet kuulda, kuulata, kes ütles, et selles valdkonnas on vaja vähemasti kakskümmend aastat tegutseda ja siis alles on oodata mingeid muudatusi nii et täiesti illusoorne on arvata, et see, mida me praegu teeme kahe-kolme aasta pärast, eh, muudab demograafilisi trende, selleks kulub aastakümneid. Eh, suur tänu. jah ähm,, demograafiline statistika, üks koma kaks miljardit kuni kaks koma neli miljardit. kuidas on siis Maagrebi ning äh, Sahara tagas, taguse Aafrikaga, võib-olla räägiksite sellest täpsemalt? ma arvan, et on fondid, kes tegelevad Aafrikas tööjõu, tööturu toetamisega, aga on ka individuaalsed abi pakkuvad vahendid, kas te olete kas kuidas on nende avalike fondidega äh,, riiklike fondidega ja kas äh, võib-olla ei oleks mõistlik äh, need vahendid, äh, ülekandeid Aafrika suunas kuidagi äh, suunata nii, et see oleks ilma kadudeta, härra Seller, palun äh, tehke kiiresti, sellepärast et äh, äh, külaline hakkab lahkuma. suur tänu, väga lühidalt. mida me selle vastu ette võtame, et nii palju raha voolab ka Aafrikast välja? Need rahasummad on ka illegaalset päritolu suures osas ja lahkuvad Aafrikast ja see, mis seal ametlik väike eh, rahadega toimub, viiskümmend miljardit dollarit eh, aastal kaks tuhat viisteist illegaalselt lahkus sellelt kontinendilt ja paraku ka hargmaised firmad, eh, kelle peakorterid on Euroopa Liidus, on osalised olnud ja riigid lähevad pankrotti sellepärast, et Glenco näiteks on lepingu sõlminud ja riik ei suuda enam võlakoormast päästa ja suured hüvitise nõuded on riigile esitatud. palun, härra direktor ma ei tea, kas ma oskan kõikidele nendele küsimustele küll vastata, aga sõna on minul, ma saan aru, te peate, pidite lahkuma kell üksteist nelikümmend viis, ütleb härra esimees. võib-olla Maailmapanga küsimus, jah, oluline ei ole mitte ainult arenguabi ulatus, mahud, tuleb samuti kvaliteedi kallal tööd teha ja see lähenemisviis on olnud äh, meie lähenemisviisiks juba mõnda aega, Roberto räägib sellest hiljem täpsemalt tõenäoliselt, mis puudutab äh, ST-d ja investeeringuid. aga meie jaoks äh, on oluline eelarvetoetuse lähenemisviis eelarvetoetuse lähenemisviis, ähm, selle eeliseks on, et ähm, sellega, sellega kaasneb poliitiline dialoog, see on äärmiselt oluline element, äh, sellega peavad kaasnema ka äh, riiki tugevdavad meetmed ning härra Zeller üsna sageli on oluline äh, riiklike äh, finantsvahendite haldus ja uus äh, arengupäevakord, arengutegevuskava püüdleb just selle peale, poole, et kohalikke ressursse kasutatakse ära, mobiliseeritakse ja selle eelduseks on just nimelt tugev riigi finantsvahendite haldamine. meil on üsna Ähm, aktiivsed plaanid ähm, piirata ebaseaduslike vahendite vooge ähm, ja fond, lihtsalt fondide vahendid kaovad vahepealt, äh, see, selle vastu võitlemine on üks osa meie tegevuskavast ning äh, tähtsam prioriteet kui varem, sellepärast et see on liikumas meie arengu tegevuskava ja ka rahvusvahelisel tasandil arendagu tegevuskava keskmesse. olen täielikult nõus, et ähm, meie pingutused Aafrikas on pikaajalise eesmärgiga rändesurve, demograafilised muutused ei ole midagi sellised, mis, milles, millega saaks kolme kuni viie aastaga ühele poole saada me peame hakkama tegema oma tööd pikem, pikaajalises perspektiivis. meil on äh, rände usaldusfond Aafrika jaoks ja selle eesmärgiks on äh, soodustada uuringuid, mis aitavad meil võimalt-, äh, paremini aru saada sellest, kuidas toimida ja millist mõju oodata. meie jaoks on oluline sõltumatu järelevalvesüsteem mis aitab meil mõista seda, kas meie tegevusel on ka tulemus. see on otsustava tähtsusega, sellepärast et ähm, rände põhjuste kallal tehtav töö ei ole töö, mida tuleb teha järgneva paari aasta jooksul. Äh, see on töö, millega tuleb jätkata aastakümneid ja kui me hakkame töötama järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kallal, siis äh, tuleks äh, Äh, seda rohkem arvesse võtta ning äh, lähtuda ähm, nendest uuringutest ning monit-, seirest, mida me oleme ellu viinud. diasporaa küsimus. mul ei ole konkreetseid arve, ma ei oska teile neid äh, konkreetseid arve anda. selle kohta, kust inimesed tulevad ja millised vahenditega on tegemist Äh, kui palju äh, vahendeid tuleb diasporaalt äh, ja kui palju on vahendeid, mida täiesti legaalselt Euroopas viibivad inimesed kannavad üle. aga ma võiksin öelda omalt poolt, et üks osa arenguabist Äh, mida meie eeldame, kasutatakse ähm, Aafrikas ja tõenäoliselt kasutada kasutatakse ka Euroopas. Äh, pagulaste vastuvõtmiseks Euroopas. nii et äh, see on selline aruandlussüsteem, raamatupidamissüsteem. esimees ütleb, et kahekümne ühest miljardist üks osa on mõeldud siis pagulaste vastuvõtmiseks või? Äh, jah, tõesti. Äh, meie jaoks on arvud loomulikult väga olulised äh, ja me alati lehvitame nendega, aga, aga mõnikord me üritame natukene moonutada seda pilti, nagu ma aru saan, siis ja päriselt ei ole asjad nii. ei, ei, ikka on, sellepärast et see on selgelt ju kirjas. Ähm, OECD äh, on sellest teadlik. Äh, summad muidugi muutuvad, aga, aga ma ei tea praegu arve täpselt peast, aga, aga me võime teile need andmed hiljem saata härra Depree rääkis sellest, kuidas äh, neid remittance eid kasutatakse. tegemist on individuaalsete summadega, mida kantakse üle mõnikord perekondadele ja Robert räägib teile hiljem sellest täpsemalt, aga üha rohkem me näeme seda, et neid vahendeid kasutatakse ka investeeringuteks, mis äh, ei äh, puuduta mitte ainult ühte perekonda, vaid kogukonda, tervet küla Äh, Somaalia võib siin näiteks tuua. praegu on äh, pisut raskem aeg Somaalias, aga me oleme näinud, kuidas äh, Somaalia riigina on taassünniprotsessis ja kuidas ei äh, kanta üle vahendeid ainult äh, ühele perekonnale, vaid äh, vahendid on mõeldud selleks, et mingisuguste kogukondade, külade arengut toetada. nii et vahendeid kasutatakse igati otstarbekalt. ja siis hariduskoolitus, olen täielikult nõus härra Fernandesega, see on väga oluline. ja ma arvan, et me järgmise mitmeaastase finantsraamistiku juures keskendume me väga paljuski just nimelt haridusele, koolitusele, juba praegu on see tähtsal kohal, aga seda tähtsust tuleb veelgi suurendada ka meie programmeerimisperioodil pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat liikmesriigid, president Macron muuhulgas on Prantsusmaa nimel seda öelnud, et nende jaoks on see ka prioriteediks Aafrikaga seoses ja jällegi pean teile pettumust valmistama, härra esimees, ähm, demograafiline areng ning seos Põhja-Aafrika, Maagrebi piirkonna ning äh, äh, Sahara taguse piirkonna vahel, ma ei tea täpselt neid arve, aga kui soovite, siis äh, otsin need arvud üles ning saadan teile hiljem kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarvest rääkisime lepitusmeilatuses, ütleb härra esimees, ja see hõlmab ühte pilootprojekti Erasmust noortele, kellel on pädevused hariduse ja sotsiaalvaldkonnas, äh, agronoomia valdkonnas ja nii, et nad saavad kasutada ära vahendeid, mis on äh, nähtud ette Aafrikasse äh, säästlikuks arenguks. suur tänu! härra direktor, härra Roberto Ridolfi saab nüüd sõna ja härra Rodel-, Roberto Ridelfo äh, ametinimetus on planeedi ja jõukuse direktor. väga muljetavaldav. president, en fait see on titre. suur tänu, tegelikult on äh, tegemist äärmiselt muljetavaldava ametikohaga ja, ja ma ei suuda seda rolli päris täita võib-olla ja suur tänu teie komisjonile ja teile, härra esimees, selle toetuse eest, mida te olete meile osutanud kolmepoolsete läbirääkimiste ajal, kui me rääkisime säästliku arengu fondist. ja kõik see, millest me siis rääkisime, peab nüüd praktikas ellu rakendama. poolteist aastat oleme me rääkinud välisinvesteeringute plaanidest, mis on natukene keerulisemad kui fond ise, mille osas on komisjon äh, nõukogu ning äh, parlament kokku leppisid. fond on üks osa äh, finantseerimisele juurdepääsu parandamisest ja tegelikult on tegemist lausa kolme sambaga kui me vaatame tervikpilti. mul on äh, ingliskeelne äh, sõnavõtt, aga kõigepealt väike sissejuhatus enne seda, kui ma hakkaksin oma äh, ettekandega esinema. kõigepealt olulised on poliitilised otsused, meil on väga palju erinevaid instrumente ja see on tõsi, pilt on keeruline ja meie üritame erinevaid fonde omavahel lõimida, sellepärast et poliitilised otsused äh, selle kohta, mida me tahame teha, on kõige tähtsamad, hiljem saame siis äh, fondide vahendeid erinevalt äh, kombineerida eesmärkide teenistuseks. tulevikus ehk õnnestub meil asju korraldada lihtsamalt. teiseks, erasektori rolli arengus tuleb mainida mäletate kahe tuhande neljateistkümnenda aasta teatist, mille kirjutasin mina, sellepärast et mina ma olen äh, selline hübriid arengupoliitikas. Ähm, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal nõukogu ning parlament äh, toonitasid erasektori rolli tähtsust ja Aafrika manner Äh, Aafrika mandri jaoks on töökohtade loomine kõige tähtsam prioriteet. aga kes hakkab neid töökohti lööma, looma? ega seda ei tee ju ametivalitsus, seda teevad ettevõtjad. nii et äh, siit siis tuleb küsimus, äh, mida teha. loomulikult äh, peab olema sobiv keskkond töökohtade loomiseks ja selle eest vastutab valitsus. ja siis need kolm sammast äh, diasporaa, diasporaa küsimuses on üks asi, millest ei tuleks rääkida, Kuhn rääkis, et oluline on äh, võib-olla ülekandekulude vähendamine, meil on äh, Western Union ja nii edasi ja nii edasi ja need tasud, mida tuleb maksta ülekannete eest, on üüratud. kõige väiksemate summade eest tuleb äh, proportsionaalselt kõige rohkem maksta, see on ebamoraalne. me oleme selle kallal tööd teinud, aga um, siiski mitte piisavalt. Need on vahendid, mida inimene annab oma perekonnale näiteks aga äh, sisserändajad Euroopas toodavad jõukust ja neid jõuk-, seda äh, jõukust nad äh, investeerivad ka võib-olla Saksamaale, Hollandisse ja nii edasi ning ülekannetesse ning fondidesse, äh, me peame selle kallal võib-olla tööd tegema, et kapital ei ähm, satuks ohtu. ja kui me õnne, kui mul õnnestub neid slaide siin näidata, aga ei õnnestu, siis võime selle kallal tööd teha. Punter les, les fusils. Ah, tu peux continuer de cette part. On prend, si, voilà, ça c'est un peu le... siin näete ajalugu natukene säästliku arengu eesmärgid, mis on, mis on meie jaoks olulised, tegelikult ei ole ju siin mängus ainult skp kasv, vaid keskkond, investeeringute jätkusuutlikkus. ja nüüd võib-olla jätkaksin inglise keeles, kui lubate meil on <laughs> eh, globaalne raamistik, eh, millesse on paigutatud meie fond Addis Abeba tegevuskava puudutab arengu rahastamist. aastal kaks tuhat viisteist otsustati, et ei piisa kunagi abist ainult, on vaja finantsvõimendust ja seda me teemegi ja seda üsna mastaapselt. Euroopa konsensus arengu kohta kiideti heaks ja sealt ka minu öö, tiitel öö, ja need viis B-d. Prosperity, partnership, peace and people. ja mina tegelen selle valdkonnaga. nüüd globaalne strateegia näitab, milline on Euroopa Liidu orientatsioon välismaailma suhtes. me tahame kaasata rohkem ja rohkem. viisteist aastat tagasi teile ehk meenub, härra esimees, meil ei lubatud arutada oma huve. arengupoliitika oli lihtsalt heategevus. aga väga palju on edasi aeg läinud ja meie huvi on samuti üks aspekt, mida käsitletakse. Läheme edasi. Eh, nüüd välisinvesteeringute kava eesmärkidele, me anname oma panuse, samuti erainvesteeringuid edendame. Eh, meie tähelepanu keskmes on töökohad ja majanduskasv, investeeringu kliima parandamine. mina olin saat-, Euroopa Liidu saadikuks varem ja investeeringute teel oli suureks tõkkes korruptsioon ja bürokraatia. Need kaks asja on omavahel tihedalt seotud, mida rohkem bürokraatiat, seda suurem on korruptsioon ja miks sest äh, inimesi on rohkem, kes otsuseid langetavad litsentside ja lubade kohta ja see on väga-väga keerukas protsess ja on vaja rände algpõhjustega tegeleda. ma kirja-, kirjutasin selle dokumendi poolteist aastat tagasi, oli selge, et ilma selleta ei saa. aga raha on võrreldes vajadustega väga vähe. Te näete, meil on vaja kakssada kümme miljardit aastas juurde investeeringuid. ja seda aastast aastasse selleks, et tõesti jätkusuutliku arengu eesmärgid täita, mis on jah, kõiki kaasavad ja keskkonnasõbralikud, kestlikud. välisinvesteeringute kava ei hõlma kõiki Euroopa Liidu tegevusi välismaailmas, me ei hõlma Ladina-Ameerikat, Karaabia, Kariibi mere piirkonda, Kagu-Aasiat, Vaikse ookeani piirkonda, ainult Aafrika, kogu Aafrika siis ja selle naabruskond on hõlmatud. nüüd kolm sammast. esimene sammas, see on fond ise. jah, teie olete eh, käivitanud kahekümne seitsmendal septembril Euroopa Jätkusuutliku Arengu Fondi loomise. kahekümne kaheksandal toimus esimene kohtumine raportööriga ja arengu komisjoni esimehega ja te aitasite selle fondi eh, strateegilist nõukogu eh, luua ja siis juba toimus meil ka tegevnõukogu eh, esimene kohtumine. pärast seda vasakul pool on siis fond, see koosneb kahest osast, kõigepealt segarahastamine, antakse grante Eh, selleks, et eh, leevendada eh, neid avaliku sektori investeeringuid, mis tehakse teedesse, energiasse, transpordi laiemalt, see on see traditsiooniline segarahastamine, mis on toimunud viimasel kümnel aastal ja toon teile kaks arvu aastast kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kuusteist Aafrikas kasutasime kaks miljardit grantidena selleks, et finantsvõimendada investeeringuid avalikku sektorisse, infrastruktuuridesse. ja see genereeris aastatel kaks tuhat seitse, kaks tuhat kuusteist üks koma kaks miljardit me võtsime kohustusi ja sellest ühe koma kahest miljardist investeeringuid on sündinud kolmteist miljardit, nii et üks üheteistkümnele on võimendustegur Eh, see on seega, mis investeeringute kavas oli ette nähtud, nii et asi toimib. meil on nüüd kümme aastat kogemusi segarahastamisega eh, ja ühelt poolt laenud eh, arengupankadelt nagu Euroopa Investeerimispank, Aafrika Arengupank, aga ka kahepoolsed laenud Prantsusmaalt näiteks ja meil on vaja, et et ka liikmesriigid oleksid aktiivsemad selles protsessis. nüüd avaliku sektori rahastamine. jah, kontrollikodagi on analüüsinud seda ja mina kaitsesin komisjoni siin saalis, kui kontrollikoda käis meil auditeerimas segarahastamist. see oli poolteist aastat tagasi ja tulemus oli väga positiivne ja tehti ka muidugi parandusettepanekuid. aga erainvesteerijatele ka garantiide andmine riskide vähendamiseks, see on midagi uut. jah, oli vaja heaks kiita kõigepealt määrus ja esimest korda selle määrusega tõesti eh, suur osa Euroopa Liidu eelarvest garanteerib eh, riskantseid investeeringuid seitsesada viiekümne miljoni euro ulatuses. nii et esimene sammas on investeeringute ettevalmistamine nii avaliku kui erasektori poolt ja äh, siis teine ja kolmas äh, sammas, kolmas on võitlus korruptsiooni vastu, e, äri kliima edendamine. tähtis on, et ka õiguslikud menetlused oleks ette nähtud igas riigis, et õigusriigi põhimõtteid järgitaks seegi aitab kaasa investeeringutele. Need on need kolm sammast, mis on integreeritud ja keskel <clears throat> eh, Washingtonis Maailmapanga kolleegid olid väga, väga öö, eh, huvitatud ja uhked selle üle, mis meie oleme teinud. jah, see on innovaatiline, Washingtonis vaadati suu lahti öö, eh, seda me oleme olnud esirinnas eh, finantslahenduste otsimisel arenguabis. nüüd eh, jah, eh, erasektori aken on Maailmapangas ka nüüdseks avatud. jah, siin te näete, need on väikese energiatarbega elektripirnid. ja viimane on see One Stop Shop veebiportaal jah, see on selline väike tugiteenus komisjonis. me tahame, et meil oleks selline väga sõbralik äh, liides äh, ettevõtjatega. Äh, jah, kui te tahate luua mehhanismi, mille kaudu vastu võtta erainvesteerijate küsimusi ja pöördumisi ja soove siis edastada need eh, delegatsioonidele, isikutele, kes eh, ühe või teise asja eest vastutavad ametnikkonna hulgas. seda me teeme, saadame edasi ja siis vast-, tulevad vastused ka meie kaudu. ja nüüd riskide leevendamise mehhanism, eh, jah, täiendavus on siin põhisõna, me ei taha sekkuda lahkuda eh, subsiidiumitega, kus juba investeeringuid tehakse, aga mida me tahame, me tahame tagant tõugata investeeringuid sinna, kuhu nad muidu ei läheks. ja sellepärast öö, eh, oleme credit announcement investeeringutele välja kuulutanud nüüd esimene sammas FSD garanteeri-, garantiide puhul Eh, näeb ette ka abikõlbulikkuse kriteeriumid ja artikkel kaheksa räägib täiendavusest. nii et meie toetame seda valdkonda, mida keegi ei toeta, aga selleks on meil vaja ka külastada neid valdkondi, mida kõik külastavad, et oleks selline portfell lähenemisviis, et leevendada riske. ei saa Kesk-Aafrika Vabariiki minna, et erasektoris seal investeerida, peab käima Keenias, Ghanas, elevandirulannikul ka samal ajal ja et siis need Äh, halvemas olukorras riigid äh, saaksid toetust ja tasakaalustatud rikkamate Aafrika riikidega. see on portfell lähenemine, samuti huvide joondamine, riskide jagamine, majanduslikult ja rahanduslikult elujõulised mm, sammud meile asutused analüüsivad komisjonis eh, projektide elujõulisust, aga me peame mõtlema ka sotsiaalsele aspektile, kutsekoolitusele, haridusele, peame vaatama ka turutõrkeid ja see on üks viis, kuidas täiendavust tagada ja loomulikult ko tähelepanu koondame naistele ja noortele. jah, esimesena meie pakkusime välja selle investeeringute akna põhimõtte ja nüüd meie nõukogu, tegevnõukogu on valmis heaks kiitma ja komisjon võtab pärast seda vastu omapoolse otsuse. viis sellist eesmärki, jätkusuutlik energia ja ühilduvus, mikro, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted. eile tutvustati maja finantskaasamise väga huvitavad ideed, mikrofinantsinstitutsioonid Aafrikas on väga huvipakkuv valdkond jätkusuutlik põllumajandus, see on üks sektor, kus me arvame, et kõige rohkem luuakse juurde töökohti. edasi jätkusuutlikud linnad. jah, väga palju toimub praegu rännet maalt ära linna, aga ilma investeerimata linnadesse eh, seda kasvumootorit ei sünni ja toimub katastroof, linnad kasvavad tohutu kiire tempoga ja ka ilma investeeringuta ei as-, ole nad tulevikus jätkusuutliku arengu mootor. ja digitaalne valdkond arengu huvides. jah, digiturud toimivad, jah, digiinvesteeringuid rahastatakse, aga e, mõnel pool jääb sellest rahastamisest vajaka ja seda on vaja suurendada jah, selle ma tahtsin tähelepanu koondada, et milline on Euroopa Liidu roll teise samba äh, vallas, nimelt tehnilise abi andmine selleks, et ühelt poolt toetada esimest sammast, investeeringut tuvastada ja ette valmistada pinda ja paremal pool jah, turgude ja väärtusahela analüüs, valitsusreformid ja nii edasi. ja vaatame, mis meil siin on. erinevate sektorite integreerimine. ja ma tahtsin selgitada seda, kuidas äh, fond toimib. mul ei ole selle kohta slaidi, aga ma üritan selgitada seda äh, väga ilmekalt. garantii on nagu baas, äh, vundament ehitusel ja suurema osa raskusest võtab enda kanda ja suurem osa riskist samuti. siis tulevad arengupangad, kes panevad raha ja ka natuke kannavad riske ja koormat, aga mitte nii palju kui vundament. ja kõige peal on see kaks-kolm kuni seitse-kaheksa korrust. Need on invest-, institutsionaalsed investeerijad, näiteks pensionifondid. sada miljonit on garantii fondilt, kakssada miljonit tuleb arengupankadelt, ütleme EIB-lt või EBRD-lt ja siis üks koma viis miljardit tuleb erinevatelt investeerijatelt, kes on rohkem turule orienteeritud, nagu pensionifondid näiteks. ja sealt tulevad, sinna võiks ka paigutada need rahaülekanded äh, migrantidelt. migrandid jah, ka säästavad äh, raha ja saavad sellega ka olla kaasatud sellesse konstruktsiooni Eh, jah, see finantsvõimendus on number üks, täiendavus number kaks ja töökohtade juurde loomine eh, maksumaksja raha ühiku kohta on need kolm kokku kolm kõige tähtsamat kriteeriumi. E suur tänu, äh, mul on väga hea meel, äh, et ähm, saan vastata teie küsimustele, kui teil peaks küsimusi olema, suur tänu selle väga põhjaliku ettekande eest, mis võimaldab meil saada hea ettekujutuse sellest, mis toimub ning äh, mida see investeerimis, säästlik investeerimiskava tegelikult tähendab. ja nüüd saab sõna härra Vatera, kes räägib meile Äh, millised on vajadused ja millised on äh, suundumused. palun! suur tänu, et andsite meile võimaluse äh, osaleda selles mõttevahetuses, see on äärmiselt huvitav. Aafrika seisukohast on väga huvitav näha, et tõesti, mida tehakse ja kuidas suhted arenevad ja, ja enne kui ma hakkaksin rääkima rahastamisest ning rahastusvahenditele juurdepääsust, mõned tähelepanekud äh, minu poolt. kõigepealt, mis puudutab diasporaad, mina olen ka äh, migrant äh, akadeemilise taustaga, nii et mõistan täielikult diasporaa muret. suur osa diasporaast Euroopas soovib tagasipöördet, ma võin teile kinnitada, soovib aidata kaasa arengule oma kodumaades, aga sellel on mitmeid takistusi. üks takistusi on valitsemistasand. ja üks konkreetne näide, kui me räägime rahastamisele juurdepääsust, siis meil on olnud huvitatud investoreid, kes ta-, on tahtnud energiasse investeerida ja Lääne-Aafrikas päikesepaneele paigaldada. ja ähm, majandus ning äh, Lääne-Aafrika Majandus- ja Rahaliit on toetanud äh, seda projekti, on viinud läbi mõjuhinnangud ning äh, me saime teada nendest projektidest ning oleme teinud koostööd investoritega, siis tekkisid tehnilised küsimused erinevate projektidega. oleme pöördunud uuesti Lääne-Aafrika Majandus- ja Rahaliidu poole ja energiaministrid äh, asjakohastes riikides ei ole vastanud meie küsimustele, me oleme kaks, kolm, kuus kuud ootanud vastuseid küsimustele ja investorid ei saa oodata nii pikalt enne investeeringuid. ja see seab küsimärgi alla äh, investeeringute vastuvõtjate äh, võime neid investeeringuid tegelikult hallata. ja inimesed, kes juhivad investeerimisprojekte Aafrikas suurema osa ajast, on ametnikud, riigiametnikud. ja kas on investeeringuid või ei ole investeeringuid, see ei mõjuta mitte mingil moel neid in-, indiviide, kes selle üle otsuseid langetavad. miks? ei saaks kuidagi tasustada lähtuvalt investeeringutest äh, praegu on Aafrikal palju investeeringuid vaja ja väga paljud ettevõtted, konsultatsiooniettevõtted tegelevad selle äh, sektoriga ja nemad saavad tasu äh, tulemuste põhiselt. ja vastused, millest sellisele ettepanekule äh, tuli, olid sellised, et uks kohe sulgus meie ees, see ei ole üldsegi mõeldav, öeldi mulle ja ja mida rohkem investeeringuid, äh, samas tahetakse rohkem investeeringuid riiki. nii et äh, lähenemine ei ole järjepidev, mõnikord äh, diasporaa on täiesti teadlik kohalikust kultuurist, aga samuti on ja aga samuti nad on investorid ning neid ei kuula kohalikud valitsused, nii et see on teema, mida tuleks samuti tõstatada. rändeteema, raha ei ole ainus element, mis on äh, tekitanud rände nähtuse kui sellise. mina kasvasin üles Aafrikas. võin teile öelda, et äh, kommunikatsioon on ka kohaliku tasandi vastutus. oluline on see, mida meedia äh, kajastab Aafrikas noortele. saadetakse sõnumeid, mida ametivõimud, millele ametivõimud takka kiidavad, mis äh, suunavad äh, noori äh, täiesti reaals-, ebareaalsete väljavaadete suunas. tuleb mõelda pigem reaal-, reaalsetele perspektiividele äh,, stimuleerida ettevõtlust ja nii edasi, selle asemel, et suunata noori Euroopa poole. ja haridusse tuleb äh, panustada. Need on minupoolsed kommentaarid üldisest ainult äh, rändeteemaga seoses, äh, loomulikult äh, on ka teisi elemente, millest võiks rääkida sellega seoses, aga nüüd siis konkreetsemalt natukene rahastamisjuurdepääsust. instrumendid ja vahendid, millest me siin räägime, aitavad vahendeid mobiliseerida tõsi, aga üks asi äh, erasektori esindajana äh, torkab mulle silma äh,. nimelt juurdepääs teabele, mis millised äh, rahastamisvahendid on üldse kättesaadavad ja nii edasi ja nii edasi. see probleem kerkib meie ette ikka ja jälle. veel üks probleem, mida oleme täheldanud, on see, et äh, kohalikud vahendajad, pangad äh, ei ole oma ülesannete kõrgusel ega saa aidata väikeseid keskmise suurusega ettevõtteid. pank pakub teenuseid ja pakub teenuseid ka riskiprofiilidega seoses ja väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete riskiprofiil äh, on selline, et neil ei ole äh, oma äh, krediidivõimalusi hinnata ise pankades, kohalikul tasandil seda ka ei ole, nad ei saa teostada järelevalvet ettevõtte tegevuse üle ja Äh, aga ainult ja, ja seetõttu saavad krediiti ainult väga hea riskiprofiiliga, e-, profiiliga ettevõtted. üks näide on, kus rahastamise puhul on äh, läbikukkumiste protsent üks protsenti või vähem kui üks protsenti ja iga äh, projekti puhul, millele nad vahendeid annavad, lähevad nad koha peale ja vaatavad, mida mänedžer teeb ja, ja nii edasi ja nii edasi. just nimelt võimekuse tõstmine, rahastamisasutust, äh, võim-, rahastamisasutuste võimekuse tõstmine on üks asi, mida võiks teha ja ähm, erasektorile võimaldatakse krediiti ka läbi kohalike Äh, kohalike pankade käsutusse, äh, et kohalikud pangad saaksid investeerida Euroopa Investeerimispanga vahendeid ähm, ettevõtluse edendamiseks, aga sageli ettevõtjad ei teagi üldse, et tegemist on Euroopa Investeerimispanga vahenditega. kuidas need äh, finantssektori vahendajad, kes saavad krediiti, ei edenda, edasta seda infot ja sageli antakse lühiajalist laenu sellepärast et arvatakse, et ei ole äh, pikaajalisi äh, ressursse ega võimalusi ning äh, lähtutakse pankade suunistest. jällegi me peaksime mõtlema selle peale, kuidas tagada juurdepääs finantsvahenditele ja, ja et need vahendid jõuaksid nendele, kes tõesti neid vahendeid vajavad. ka usaldusfond, selle mudel on äärmiselt, on tegelikult üsna huvitav aga juurdepääsu küsimus jääb endiselt lahtiseks. ja enne, kui ma nüüd otsad kokku võtan, koostöö kohalikega on just see, millele tuleb rõhku panna ja diasporaa on parasjagu projekt selles vallas ning üks fond mida juhivad nii Euroopa Liit ning Aafrika Liit, selle puhul me võime öelda, et äh, Aafrika, Euroopa Liidu tasandil kõik äh, projekt kiideti ära. Äh, ja anti oma toetus, aga vahendeid ei saa anda enne seda, kui Aafrika poolelt tuleb samuti kinnitus, aga siiamaani ei ole midagi tulnud. kohalikku tasandit tuleb siis ühesõnaga kaasata, väga tore, antakse vastutus üle ja tahetakse arengut toetada, aga mõnikord äh, kohalike, kohaliku tasandi äh, kaasamine võib asju hoopis keerulisemaks äh, muuta, selle asemel, et anda investoritele lihtsalt võimalusi. nii et kogu see kohapealne tasand, äh, olen valmis vastama ka küsimustele, aitäh! aitäh ja nüüd äh, tahaks pöörduda raportööri Eider Gardia äh, Zaballi poole, äh, tema, et ta räägiks meile oma arvamusest ja esimesest steering board'i koht-, kohtumisest. aitäh, ähm, esimees, ma kuulasin väga tähelepanelikult äh, härra Ridolfi ettekanne äh, näitas väga hästi, et äh, millist strateegiat järgib Euroopa Liit. meil on kestliku arengu fond ja mm, kolmeks on jagatud see äh, investeerimiskava tehniline abi ja investeerimiskliima, see on seotud nende eesmärkidega, ma arvan, et see kõik on väga hästi üles ehitatud, härra Ridolfi ütles, et nüüd tuleb äh, kõik ka ellu vii-, rakendada, aga nüüd äh, äh, äh, pärast seda, mida ütles härra Vatara, me kuulsime, me saame aru, mis probleemid on igapäevases töös, kuidas jõuda kohalikeni, miks on asi nii, et teadlikud riiklikud asutused ei anna, edasta informatsiooni või ei saa informatsiooni ja mis probleemid on finantsvahendajatega või milline olukord on, et ei ole teada, et Euroopa Investeerimispank annab soodsaid laene äh, selliseid probleeme on ka Euroopa liikmesriikides, et mõningatel kommertspankadel ei ole sellist teavet või et nad lihtsalt ei räägi, et sellised võimalused on olemas saada investeerimispangalt soodsatel tingimustel laenu. EFSi puhul oli ka asi niimoodi, et projektide Ähm, läbiviijad said ähm, mingeid vahendeid, aga ei teadnud üldse seda, et äh, ka investeerimispangast võiks äh, laenu saada. see soov kaasata äh, rohkem finantssektorit, see võib kõike muuta veel keerukamaks, see on kindlasti nii, aga pikas perspektiivis oleks sellel ka olulisi eeliseid. alguses oli sellest juba väga hästi juttu see ei tähenda mitte ainult seda, et ametlikku arenguabi hakataks muutma, vaid me soovime saavutada seda, et struktuure erinevates liikmesriikides parandatakse, puudutab pangandusi, krediidiasutusi, aga ka riigiasutusi. tõenäoliselt oleks lihtsam seda raha otse üle kanda selleks, et seda oleks võimalik investeerida projektidesse, aga on ilmnenud, et see ei ole olnud eriti tõhus jah, ametliku arenguabi, klassikalise arenguabi kaudu on saavutatud edusamme, aga seda tuleks tõhustada. mis nüüd äh, äh selle investeerimisprojekti äh, kaudu äh,, mis kaasab rohkem äh, osalejaid, võiks võib-olla saavutada paremaid tulemusi. see ei tähenda, et äh, kogu ametlik arenguabi peaks äh, käima ametlik selle Kestliku Arengu Fondi kaudu on fond, projekte, mida saab sealt rahastada või teisi võiks erinevate toetuste või laenude abil rahastada. ei tohiks äh, jätta sellist muljet, et järgmise finantsraamistikuga seoses toimub ainult äh, Ähm, finantsinstrumentide põhine rahastamine. härra Fernandes äh, küsis siin ka olulisi küsimusi selle kohta, mis äh, plaanis on, mina tahaksin kokkuvõttes öelda, et tegemist on hea lähenemisega, et alguses äh, võib-olla tähendab see seda, et asjad muutuvad keerulisemaks, aga pikas perspektiivis toob see meile kindlasti väga palju rohkem kasu, asjade õige korraldamine ei ole alati lihtne, aga eurooplaste ja aafriklaste jaoks, meie naabrite jaoks äh, võib see väga palju ro rohkem kasu tuua, me soovime, et see kõik toimiks ja et erinevad osapooled äh, võimalikult kiiresti tegutsema hakkaks. esimees, pöördun nüüd äh, kolleegide poole. kell on juba üsna palju küll. kas teil on küsimusi? härra Fernandes, palun. aitäh härra esimees, ma juba esitasin küsimuse, et millal teie arvates äh, on võimalik sellega edasi liikuda, millal see kõik äh, ähm, nüüd tõesti käima, äh, käima läheb? et kas on juba huvilisi, kas on juba kandidaate ja teine küsimus on, et kuidas toimib abi ähm, tehnilise abi raames nõustam-, kas teil on see nõustamiskeskus olemas, kuidas see toimib? ja teine küsimus, ka EFSi puhul on võimalus anda tagatisi naabritele projektidele, mis on seotud Euroopa Liiduga. kas äh, seda võetakse ka arvesse, kas võiks võib-olla teha selliseid projekte, kus kas-, kaasatakse EFSit ja Euroopa Kestliku Arengu Fondi? aitäh, kas keegi soovib veel küsimusi esitada? palun, härra Tellar. aitäh, esimees üheksakümmend protsenti enamikus Ameerika, Aafrika riikides ähm, toimub majandus äh, mitteformaalsel tasemel, et väga väiksed ettevõtted, perekonnad, kuidas sa anda panus sellesse, et äh, näiteks mikroabi kasutades, mikrolaene kasutades saaks seda, ähm, seda sektorit äh, Äh, toetada, et perekonnad, väikeettevõtted saaksid ise hakkama ja kuidas hoolitsetakse selle eest, et äh, suuri laene ei antaks jälle hargmaistele ettevõtetele, kes loovad vähe töökohti, vaid äh, pigem loovad töö, hävitavad kohalike inimeste töövõimalusi sellega, et nad teevad suuri investeeringuid põllumajandusse ja teistesse valdkondadesse ja kuidas hoolitsetakse selle eest, et kasum jääks nendesse riikidesse, ja kolmandaks äh, puudub äh, piirkondlik turg, kuidas äh, ähm, aidata Aafrika riike parandada omavahelisi kaubandussidemeid ja lõpetuseks, kui need investeeringud on tasuvad, kui on võimalik toota rohkem, kui endal vaja on, kas nad saaksid juurdepääsu Euroopa Liidu turule? aitäh aitäh. üks küsimus minu poolt. Ehm, Aafrikas ei tegutse mitte ainult Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriigid. kuidas ehm, on lugu teiste, eh, teistelt mandritelt eh, pärit eh, huvilistega, kes Aafrikas tegutsevad? aitäh. kõigepealt president Ouattarale me oleme piirangutest teadlikud, eelkõige mis puudutab kohalikku finantssektorit, tõepoolest aastaid on antud ähm, kohalikele finantsteenuste osutajatele ähm, toetusi, laene ja mingit äh, mõju see pole koha peal avaldanud, aga see on erinevus nüüd EFSI puhul, et siin on meil äh, vaba turg, on äh, Euroopa Investeerimispank, aga ka terve rida teisi laenuandjaid, kes äh, tegutsevad palju sihipärasemalt ja see võib-olla vastab ka härra Sellerile nüüd, et see algatus, mis puudutab mikrorahastust, mikrolaene, see on ka üks sellise tegevuse telgedest aga nüüd järjekorras struktureeritud dialoogi raames, mida me siin slaidil võime, saame näha, on ette nähtud see, et me teeksime kõik vajalikud asjad ära, mida on vaja äh, selleks, et ähm, kohalikud pangad ka oma töö ära teeksid. tänan äh, raportööri, ta on äh, temast on olnud väga palju kasu selle määruse läbivaatamisel, jah, plaanid on keerukad, alguses on see äh, kõik väga keeruline, aga see ühtne pöördumiskoht, et kõik väiksed ja suured kohalikud äh, bürood kaovad ära ja tehniline abi, seda, see siis koondatakse suurtesse temaatilistesse plokkidesse, et äh, oleks võimalik nende poole pöörduda. vaja on, et oleks äh, arenguprojekte, mida siis äh, annet-, rahastatakse ainult äh, annetustest, seal ei ole mingit küsimust, see on, kõik on väga pakiline, on väga palju kriise ja ja vaja on palju paremini ära kasutada neid vahendeid, mis meil on, neid on vaja kasutada majandusarengu jaoks, selleks, et säilitada seda arenguraha, mida tuleb kasutada tõesti humanitaarkriiside leevendamiseks ja muudeks sellisteks e-, eesmärkideks. E, ajakava on järgmine, et viies investeerimiste aken kuulutatakse välja Euroopa Liidu Aafrika Liidu tippkohtumisel Abidžaanis kahekümne üheksandal novembril ning e, detsembri alguses avaldame äh, üleskutse finantsasutustele, et nad pakuks välja oma mõtteid fi, finantstoodete jaoks, millele me saadame, saame siis anda tagatisi ähm, erasektori jaoks. see siis toimub ju jaanuarist kuni ähm, veebruarini, siis kaks kuud analüüsiks äh, koos ähm, äh, Euroopa Investeerimispangaga, sotsiaalne ja keskkonnaanalüüs, kuhu on kaasatud siis äh, äh, komisjon ja kohalikud äh, delegatsioonid ja siis esimesed otsused, esimeste tagatiste allkirjastamine koos investeerimispangaga, prantslaste ja hispaanlaste vastavate ja Itaalia vastavate riigiasutustega, kes on meile pakkunud välja väga huvitavaid mikrorahastusprojekte Need otsused siis tõenäoliselt kirjutatakse alla kuskil mais me oleme umbes nii arvestanud, nii et mais on meil need äh, äh, rahastamisinstrumendid olemas, mille kaudu antakse era, erainvestoritele tagatisi. on olemas juba investorid, kes on valmis, kes Äh, ja see ühtne pöördumiskoht veelgi suurendab seda võimalust, tõenäoliselt juunis on meil siis juba välisinvesteeringute tegevuskava raames äh, raha võimalik liikuma panna, on umbes viisteist ettepanekut äh, finantsi asutustelt, meil on ettepanekuid äh, linnade kohta, energeetika kohta, mis võimaldaks lahendada neid probleeme, millest te just rääkisite. palun andke meile komisjonis teada, millised probleemid on tehnilise abiga, mis seondub äh, valitsemisega energeetika vallas. me tõesti saame äh, teid toetada selles osas ja tehniline abi, kuidas see siis käib? praegu on umbes kolm miljardit eurot, mida juba äh, jagatakse piirkondades, riikides äh, vastavalt temaatilisele, temaatilistele valdkondadele, seda oleks võimalik koondada suurtesse rühmadesse, aga praegu me kasutame seda arenguabi, mis meil juba olemas on koha peal selleks, et teha jõupingutusi, viia läbi pakkumiskutseid niimoodi me tavaliselt seda teeme ja erinevates valdkondades, nagu näiteks äh, põllumajanduses kasu-, tahame kasutada näiteks FAO-d Roomas, LIFAD, äh, FIDAT, äh, Põllumajanduse Arengu Fondi priviligeeritud partneritena, sest neil on väga palju oskusteavet, pädevust ähm, ja inimesi, kellel, koha peal, kellel on väga suured eelised. härra Zeller äh,, jah, loomulikult need majandused äh, tõesti tuginevad paljudes riikides äh, rohkem äh, mitteformaalsele sektoritele, teistes vähem, aga tuleb, ei tule näha seda olukorda igakestvana. tuleb vaadata seda, et need majandused küpsevad mingil määral ja, ja loomulikult meil on kavatsus toetada neid mikrorahastuse kaudu väga väikseid ettevõtteid, kes kohapeal asuvad, aga me tahaksime äh, ka luua väärtusahela, et oleksid ka veidi suuremad ja keskmise suurusega ettevõtted, kes võiksid äh, luua siis sellise dünaamika, mis oleks positiivne. mida te teete selleks, et tagada seda, et kasum jääks äh, riikidesse? mul ei ole sellele kahjuks vastust ja me peame pidama kinni igas riigis investeerimisel äh, kehtivatest reeglitest, et kui äh, mingis riigis on reeglid selleks, et ähm, on oma reeglid, mis kehtivad, meie peame neid äh, austama, aga loomulikult tuleb ka vaadata, et et ähm, milline on siis äh, kasumisuhe koha peal mm, loodud töökohtadesse ja kaubandussuhted, ma arvan, et siin on üsna palju arutatud äh, majanduspartnerluslepinguid, te mäletate, need äh, asendavad ähm, ja on teie äh, konventsiooni protokoll, sellest on mööda läinud umbes viisteist aastat, me ei ole seda arutelu veel lõpetanud, aga kindlasti, et kui meil õnnestub investeeringuid teha selleks, et aidata neid riike midagi müüa, mis ei ole äh, loodusvara, see kindlasti suurendaks nende võimekust. väljakut-, demograafilised väljakutsed, millest me just rääkisime, tähendab äh, ka suurt võimalust, et äh, see ei tähenda, et oleks vaja eksportida üksnes Euroopa turule, vaid et saab toota ka kohalikule ja piirkondlikule turule. Te ju teate, et Aafrikas on äh, väga palju toitu, mis Aafrikasse sisse tuuakse, mida imporditakse Aafrikasse äh, Ähm, ja see tähendab, et äh, seda toitu ei toodeta, neid äh, tooteid ei väärindata Aafrikas. aitäh äh, planeedi ja jõukuse direktorile tema sõnavõtu eest, tänan ka president Vatarad Äh, kell on nüüd kaksteist nelikümmend, esimest tänab ka tõlke, kes äh, olid nõus jääma neljateist, äh, kaheteist neljakümneni, tegemist oli väga huvitava kuulamisega. tänan meie külalisi ja kolleege, kes jäid kohale kuni selle kuulamise lõpuni ja meie kuulamine oli täis äh, lubadusi, rohkem keegi sõna ei soovi ja kuni neljateist kolmekümneni on meie istung nüüd katkestatud ja Jens Kaier juhatab istungit alates neljateist kolmekümneni, mina kohal ei ole, sellepärast et osalen oskuste nädalal. see on üks võimalus, kuidas äh, lahendada noorte tööpuuduse probleeme ja Aafrika puhul on ka väga oluline kutseharidus. see on tõesti väga oluline meie tuleviku jaoks, aitäh!